We can start, please, our long day. hea küll, äh, tervist, alustame oma pika päevaga. jätkan itaalia keeles. Ehm, täna hommikupoolikul on meil vaja hääletada ühe arvamuse ja ühe raporti üle tegemist on Euroopa kultuuripärandi aasta ja nagu te mäletate, palun vabandust, ütleb proua juhataja. ühesõnaga, alustame teisiti, päevakord, projekt on teil olemas, kas on vastuväiteid, ei ole loen ette keeled, milledesse tõlgitakse, sealhulgas siis ka eesti keelde. ja loomulikult äh, kantakse seda üle ka veebi teel, meie koosolekut. eile toimus äh, toimus koosolek, mis puudutas Luxia filmiauhindade konkurssi. ma tuletan teile meelde, et praegu on parlamendis käimas nõndanimetatud Luksi päevad ja kahekümne teisel novembril kuulutatakse välja selleaastane Luksi auhinna võitja. ma kutsun teid kõiki üles neid filme vaatama minema. Te saite ka e-kirja selle kohta mille edastas äh, Luksi filmauhinna komisjoni juhatus. ja ma leian, et äh, teil kõigil on võimalus neid filme vaadata. ma leian, et see oleks väga oluline, seda enam, et tegemist on Euroopa kinoaastaga. ja nüüd me läheme üle Euroopa kultuuripärandi aasta juurde. ja insti-, institutsioonivahelise läbirääkimiste al-, alustamise hääletuse viime nüüd läbi. lõige viiskümmend vastavalt kodukorrale. meil on vaja vastu võtta Euroopa kultuuripärandi aastat puudutav otsus selleks, et ministrite nõukogu saaks kahekümne teisel äh, novembril langetada vastavasisulise otsuse. pärast arvamuste vahendust üheteistkümnendal oktoobril on meil olemas viimased muudatusettepanekud, mille osas on ka raportöör koos variraportööridega kokku leppinud muudatusettepanek kaksteist, selle me edastasime kõigile komisjoni liikmetele tutvumiseks. Äh, seda enam, et äh, muudatusettepanekute esitamise viimane tähtaeg oli neljas november äh, kõigil oli võimalus oma arvamust muudatusettepanek isikute suhtes oma arvamust avaldada. selleks, et me saaksime nüüd muudatusettepanekuid üle järk-järgult sammhaaval hääletama hakata. selleks, et muudatusettepanekud tagasi lükata, peaks olema rohkem kui kolm komisjoni liiget selle vastu meil on ju asja huvi selles, et äh, dokumendi taha koonduks võimalikult palju komisjoni liikmeid. ma arvasin, et äh, kõigil oli tegelikult võimalus oma arvamust avaldada, ma arvan, et kõik, kes seda tahtsid teha, said ka seda teha vastavalt äh, kodukorra reegli artiklile viiskümmend üheksa lõige kaks. ma arvan, et me peaksime väärtustama antud menetlust. nii, ja nüüd kõigepealt siis need kaksteist muudatusettepanekut ja siis raporti suhtes tervikuna nii, ja nüüd vaatame, kuidas me hääletame mandaadi jaotamise suhtes. tuginedes kodukorra vastavatele artiklile, äh, äh, tegemist on artikliga seitsekümmend kolm lõige kaks. tahan siin juba praegu tänada kõiki kolleege, kes selle dokumendi kallal on vaeva näinud, kes on valmistanud ette resolutsiooni ja ma tahaksin anda sõna äh, raportöörile, kui ta seda soovib, näed, ta ei soovi. eile õhtul ma võtsin otsuse täna niimoodi siin hääletada, võib-olla mõned teist tulid liiga hilja seega pikemalt arutamata võiksime üle minna hääletuse juurde. ma loodan, et teil on kõigil hääletuskaardid kaasas. muudatusettepanek äh, kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis, poolt, vastu, erapooletud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 erapooletud, vastu võetud ja kaks, põhjenduspunkt kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, nüüd äh, üks raportööri poolt, poolt vastu, erapooletu vastu võetud ja lõpphääletus äh, seadusandliku et, muud, ettepaneku osas muudetud kujul, hääletus on alanud. It's not uh, working No? Just a moment, please. Sorry. Now. No? Mine is, is working. minu oma töötab, aga see teine siin kõrval vist ei tööta. Uh, can you change your, no, you have to change, yeah, at the end, sorry. Ah, this machinery. see seade seal ka ei tööta Äh, lisame siis ühe poolthäälega, kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. kakskümmend üks poolt, kuus vastu. erapooletuid ei ole. kakskümmend kaks, siis selle täiendava häälega tuleb poolt ja kuus vastu. aitäh. suur tänu lõpphääletuse osas lähme nüüd edasi institutsioonide vaheliste läbirääkimiste alustamise hääletuse juurde. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. kakskümmend üks poolt, kuus vastu, erapooletuid ei ole nüüd, mis puudutab mandaati, okei okay., also, okei okay., so. nii, siis mis puudutab mandaati, äh, käega hääletamine, kes on poolt? siiski teeme elektrooniliselt, ma küsisin ju seda enne, ütleb äh, proua esimees. andke andeks. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud ilma mikrofonita räägib proua esimees. Ah, sorry. kakskümmend kaks poolthäält, neli vastu ja üks erapooletu. suur tänu kõigile variraportööridele ja kõigile kolleegidele, kes tööd on teinud ja nüüd härra Diakono, palun, kas te soovite midagi öelda? suur tänu aitäh kõigile. tegemist oli lihtne, lihtsa menetlusega lõppude lõpuks, hääletus oli positiivne ja suur tänu kõigile. E ora bisogna fare un, un buon trilogo. Niisiis, jääme ootama triloogi. ja nüüd saame edasi liikuda ja loomulikult sooviksin tänada ka komisjoni, ma ei tea, kas nende esindajad on siin, ei ole, aga igal juhul aitäh. koostöö äh, oli tänuväärt. Lähme järgmise hääletuse juurde, mis meil täna on vaja läbi viia. see puudutab härra Maltese raportit struktuurireformi tugiprogrammi kehtestamine ajavahemikuks kaks tuhat seitseteist kuni kaks tuhat kakskümmend. see on veidi pikem hääletus ja me peame kõik keskenduma ja alustame kohe algusest, kui me oleme valmis, väga hea. muudatuse ettepanek seitsekümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksa raportöörilt poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime seda. üheksa raportöörilt hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. kakskümmend kaks vastu, kolm poolt, tagasi lükatud. käega hääletamine on nüüd seitsekümmend kolm poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 kompromiss üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaks, raportöörid poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek sada viis, tulemus oli väga selge, sada viis, järgmisel leheküljel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 poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kompromiss kolm raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kas me kontrollime seda? niisiis, hääletus on alanud, lõppenud. tagasi lükatud, vabandust kahe häälega tagasi lükatud. sada kuusteist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. sada kuusteist hääletus on alanud, lõppenud. vastu võetud sada seitseteist po-, vabandust, kolmteist kõigepealt raportööri poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud, sada seitseteist poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, neliteist poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, sada kaheksateist poolt, vastu erapooletuid vastu võetud, sada üheksateist poolt, vastu erapooletuid vastu võetud, sada kakskümmend või sada üheksateist siiski, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud sada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud, viisteist raportööri poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuusteist raportöörilt poolt, poolt, kui palju on poolt, vastu, erapooletud võib-olla tagasi lükatud, aga kontrollime, hääletus on alanud, kuusteist, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud sada kakskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, seitseteist raportööri poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, sada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kaheksateist raportööri poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud ühe häälega üle nüüd sada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, sada kakskümmend seitse poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud, üheksateist raportöörilt poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend üks poolt, vastu otsustage ära, kuidas te hääletate, sada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kompromiss viis järgmisel leheküljel poolt, vastu, erapooletud vastu võetud muudatusettepanek sada nelikümmend kolm järgmisel lehel või, või mitte. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kuus raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada nelikümmend üheksa poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, sada viiskümmend poolt,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 vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend üks poolt kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss seitse, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend viis, kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. raportööri ettepanek number kaks, osade kaupa hääletamine sotsiaaldemokraatide nõudel, esimene osa, poolt, vastu, erapooletud, võib-olla tagasi lükatud, kontrollime, hääletus on alanud, lõppenud, tagasi lükatud, teine osa, poolt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 poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud. võib-olla tagasi lükatud, aga kontrollime, hääletus on alanud, nelikümmend üheksa. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. viiskümmend poolt, vastu erapooletud, võib-olla tagasi lükatud, kontrollime, hääletus on alanud, lõppenud, tagasi lükatud. viiskümmend üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kaheksa, raportööri poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek viiskümmend seitse poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuus raportööri poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kaks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lü-, vastu võetud, kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitse raportöörilt äh, osade kaupa hääletame sotsiaaldemokraatide nõudel, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksa raportöörilt poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, seitsekümmend poolt, vastu, eh, tagasi lükatud, kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja lõpphääletus äh,, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. niisiis kakskümmend poolt, neli vastu ja kolm erapooletut, palju õnne raportöörile, variraportööridele, sekretäriaadile ja aitäh teie olulise töö eest, mis te olete teinud. see tähendab, et hääletamine on hommikuks lõppenud ja jätkame, nii et palun ärge siiski lahkuge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 Cari colleghi, penso che se... Head kolleegid, palun kolleegidel istet võtta. me oleme väga rõõmsad, et siin on kohal Euroopa noorteürituse esindaja. kõneleja jätkab itaalia keeles. ma arvan, et väga oluline on see, et täna on siin meie juures äh, inimesed nagu ka aasta tagasi, esindajad, kõneisikud Euroopa noorteürituselt. nagu te teate, toimus see Strasbourgis maikuus. sellel sündmusel olid kokku tulnud seitse tuhat viissada noort inimest arvati, et tuleb umbes kuus tuhat inimest, aga tegelikult tuli veel tuhat viissada tükki juurde. ehk see näitab meile, kui oluline see üritus on noorte inimeste jaoks kõikidest Euroopa riikidest, kõikidest liikmesriikidest. peeti arutelusid, korraldati töötubasid, eesmärgiga tõsta teadlikkust ehm, nende oluliste teemade kohta Teile kõigile peaks olema jagatud ähm, brošüür, mis on kättesaadav inglise, prantsuse ja saksa keeles. Nemad on täna meie külalised, kolm noort naist, kui aus olla, kes ähm, meie ees kõnelevad. meil on väga hea meel, et nad on siia kohale tulnud ja ootame väga nende sõnavõtte sageli ei näe me ju seda, et naised võidaksid mingisuguseid auhindu, aga praegu on väga hea näha, et meil on siin kolm noort naist. nagu ma ütlesin, siis on meil kolm osalejat, Angela Kogler, siis Anna Carvalho Prantsusmaalt ja Pika Olin Soomest. ehk siis kolm väga erinevat liikmesriiki on siin esindatud Nemad on need, kes pakuvad meile täna välja ideid. ja meie oleme need, kes need ideed peaksid kinni püüdma. täpselt nagu eelmisel korral, siis äh, kuulame kõigilt vähemalt kahte ettepanekut, mis ilmestavad seda, missuguseid arutelusid pidasid noored inimesed omavahel, nad räägivad meile oma ettepanekutest Need ettepanekud on ka väga asjakohased meie komisjoni tööks, me vastutame hariduse, kultuuri, vabatahtliku töö eh, ja palju muu eest. ehk siis on meil umbes nelikümmend viis minutit või isegi tund aega selle arutelu pidamiseks ja saadikutel on võimalik eh, ka sotsiaalmeedias eh, kaasa lüüa, kasutades hashtag'i i kaks tuhat kuusteist Need teemad, mida me täna arutame, on väga olulised, me oleme nende kohta ka raporteid kirjutanud. Need teemad on kõigepealt noorte sisserändajate radikaliseerumine ja küsimus sellest, kuidas luua kuuluvustunne ja eh, tuleviku väljavaated uute noorte eurooplaste jaoks. sellel teemal räägivad Angela ja Anna. teine teema on uute oskuste tegevuskava Euroopa jaoks, see on midagi sellist, mida me oleme ka siin arutanud ja väga huvitav oleks kuulda teie arvamust. küsimus on esitatud niimoodi, et kuidas saaksid koolid ja ülikoolid õpetada õigeid oskusi muutuva tööturu heaks. sellest räägivad meile Pika ja Angela. Nemad on siis need, kes meile ideid annavad ja kolmandaks, Anna ja Pika räägivad meile praktilisest haridusest ja kutseharidusest Äh, küsimus on esitatud nii, et kas tööpõhine õpe võib avada tööturul uksi, ehk siis väga huvitav arutelu on tulemas. Äh, pärastlõunal räägime ka mõningate Euroopa ülikoolidega ja nendest, nendega räägime me äh, ülikoolide nii-öelda kolmandast ülesandest lisaks nende hariduslikele ülesannetele. ehk siis räägime arengust, innovatsioonist, kui te saate selleks ajaks ka siia jääda, siis palun väga nüüd kõigil teist on kaks minutit selleks, et esitada meile oma ettepanekuid, kõigepealt Angela ja Anna, siis on kolleegidel aega kümme minutit teile vastata või teilt küsimusi küsida, siis liigume teise teema juurde. ehk siis katsume ajakavast kinni pidada ja loodame, et saame kuni tunni ajaga hakkama. tänan väga ja nüüd anname sõna Annale Good morning! tere hommikust! mina sooviksin Euroopa Parlamendile välja pakkuda äh, mõte, et te toetaksite Euroopa noorteorganisatsioone, mis tegelevad ähm, noorte sisserändajatega ja nendega, kes on ühiskonna nii-öelda äärealadel. kui äh, nendele organisatsioonidele anda grante, siis nad saaksid äh, pöörduda nende noorte sisserändajate poole ja need organisatsioonid tegelevad paljude teemadega, näiteks ka keskkonna ja spordiga, aga just eriti peaksid need organisatsioonid looma uusi sildu ja andma noortele inimestele võimalusi ühiskonnas kaasa lüüa. ai on kogunud kokku parimaid praktikaid ja need tuleb kättesaadavaks teha kõikidele noorte organisatsioonidele, minu meelest võiks see, selle siduda Euro-, Erasmus pluss programmiga, sellepärast et noortel inimestel on väga tähtis tunda ennast osana kohalikust ühiskonnast, vastasel juhul nad võivad radikaliseeruda või isegi muutuda vägivaldseks. kui noored inimesed on osa sellisest sõprade grupist, siis eh, see toetab nende keeleõpet, see toetab nende lõimumist lisaks õpivad nad seda, millised on üksteise taustad ja kuidas saada hakkama konfliktiolukordades. paar aastat tagasi ma olin väga uje inimene, ma ei suutnud kõneleda, kui minu ümber oli liiga palju inimesi. aga siis ma hakkasin kaasa lööma erinevates projektides ja noorteorganisatsioonides. ja sellised väiksed äh, õnnestumised ei andnud mulle mitte ainult enesekindlust juurde, aga ka tekitasid minus kuuluvustunde ja sama peaks toimuma ka sisserändajatega austatud Euroopa Parlamendi liikmed, kui meil oleks ideaalne maailm, siis ei oleks sellist riski nagu see, et inimesed radikaliseeruvad. aga me peame tegema niimoodi, et äh, ohumärke oleks võimalik ära, ohumärke oleks võimalik tajuda ja teeme samme selle poolest, et inimesed üksteist hindaksid. suur tänu, Anna. nüüd Anna, palun tere hommikust, kas mind kuuldakse? mul on au täna teile esitleda äh, pagulaste integreerimise programmi, mida võiks kasutada Erasmus plussi osana. noored äh, pagulased ja noored kohalikud võiksid äh, suhtes üks-ühele kuuluda mingisse gruppi ja nad võiksid ähm, saada sellest kasu mitte ainult keeleõppel, aga ka moraalset tuge. see tugi võiks ulatuda noore pagulase mitmetesse eluvaldkondadesse. eesmärk oleks luua selline omavaheline suhe. vabaühendused ja noorteorganisatsioonid oleksid need, kes pakuksid võimalusi selle programmi elluviimiseks, et kohalikud inimesed saaksid aru, milline on pagulase elu tegelikult. erinevad inimesed võiksid kokku saada ja vahetada kogemusi ning näha ette ka seda, et kui kohaliku ja pagulase paar omavahel ei sobi, siis saaks selle paari ümber vahetada. selle tõhusust on juba testitud ja Äh, see on olnud edukas. pagulaste õpetamisel usun ma seda, et sõprus ja inimsuhted on väga olulised selleks, et luua kuuluvustunne, et paremini noori pagulasi lõimida ja seletada, mida tegelikult tähendab see mõte, et äh, me oleme mitmekesisuses ühinenud teistsugusust peaks alati nägema väärtusena, mitte aga ohuna. ning rohkem on vaja teadlikkust ja koostööd. inimesed ei ole selles mõttes erinevad, et kõik inimeste elud on väärtuslikud ja neid peab kaitsma. suur tänu, Anna! kui ma tohin äh, mainida Angela on meditsiinitudeng, ta on üheksateistaastane ja te näete, ta on tõesti väga noor. ja ta õpib äh, Abroasia instituudis või ülikoolis Graatsis. ta on saanud väga palju olulisi kogemusi. Anna Cavallo sündis Prantsusmaal ja seetõttu teab ta juba lapsest peale, mida see tähendab elada Euroopas ja erinevates Euroopa riikides. nüüd saavad sõna meie komisjoni liikmed, kes sooviks sõna ja samuti annan ma ka pärast sõna komisjonile. loomulikult ka raportöörid on valmis sõna sekka ütlema. ja nüüd annan sõna kolleegile Julie um,. soovin öelda ainult seda, et suur tänu, et te siia tulite, et te rääkisite tõtt sellest, mida tähendab olla noor, avatud, vastuvõttev Need võtmesõnad, mida te kasutasite, nagu sõprus, rikkalikkus, oskused, kuuluvus, need kõik on väga tähtsad noorte inimeste jaoks, olenemata sellest, missugust, missugusest rassist nad on või mida nad usuvad, sest need on inimlikud väärtused. ja on tõesti tähtis, et ka parlamendile tuletada neid tavalisi inimlikke väärtusi mõelda ja parim koht selle jaoks ongi kultuurikomisjon. see puudutab meie identiteeti, seda, kes me oleme. see, et te saite rääkida omaenda lugu sellest, kuidas te arenesite selle kaudu, et te lõite organisatsioonides kaasa, minu jaoks kõlas see väga mõjusalt, sest just selle kallal me peamegi palju tööd tegema kuidas me anname noortele inimestele sellise võimaluse, nendele noortele, kes on eh, teelt eksinud, teil oli selline meeldiv kogemus, et teha väikseid edusamme ja väiksed edusammud ju lõppastmes toovadki kaasa suure muudatuse. mul tegelikult ei olegi teilt midagi küsida, ma lihtsalt tahtsin eh, teid eh, julgustada. ma küsingi teilt, et kuidas me saame teid julgustada, et te jätkaksite ja et me ei kaotaks seda võimalust selleks, et teil oleks nii hea tulevik kui võimalik. Grazie, Julie, Helga. suur tänu, Julie, Helga, palun. jah, äh, ma sooviksin ka teid tänada. väga julgustav on teid kuulata, eriti seda, et te olete nii pühendunud äh, sisserändajate teemaga, teemale. sest tõesti, Euroopa Liit on ju sisemuses suunatud avatusele, et me ei läheks tagasi natsionalismi juurde vaid et meil oleks lai demokraatlik arusaam sellest, mida Euroopa kultuur tähendab. me peame teiste inimestele, teistele inimestele käe ulatama, neid tervitama ja andma neile kuuluvustunde. see tähendab, et ka meie ühiskond peab mingil määral muutuma, sest me kõik ju kuulume kokku praegu on meil selline poliitiline venimine ehk siis oluline on just see, et teie olete kohapeal olemas, teete tööd koos noorte inimestega, annate neile selle kuuluvustunde, selle tunde, et me kõik kuulame kokku. mina tahaksin rohkem kuulda sellest tööst, mida te just kohapeal teete ja kuidas te äh, nende inimestega suhestute. ma tänan teid ka väga teie töö eest, sest ma arvan, et see on praegustel aegadel väga oluline. suur tänu teile veel kord! Grazie, Helga e.... tänan, Helga, Petra Kamera, palun. suur aitäh ka minu poolt ja mind lihtsalt võlub teie valmisolek panustada. lähtume muidugi sellest, et te tahate ka, me nüüd ütleksime, mida me teie ettepanekutest arvame, kas on võimalik neid tõepoolest mingil kõige ompel ellu viia jah, e, mõlemad te rääkisite Erasmus pluss programmist, mõlemad ettepanekud, mille te tegite, sobivad suurepäraselt sellesse programmi ja näitab ka seda ja näitab selgelt, et me tõepoolest e, oleme sageli sunnitud suurepäraseid projekte tagasi lükkama, sellepärast et programmi raames puuduvad rahalised vahendid kõigi suurepäraste ettepanekute rahastamiseks. ma leian, et vähemalt järgmisel programmiperioodil tuleks, peaksime tegema kõik endast oletamata, et saavutada eelarveliste vahendite suurendamist selle programmi jaoks ja veenda ka liikmesriike, et asi on seda väärt, kuid need konkreetsed ettepanekud, mida te just praegu tegite ma ei olegi päris kindel, et võib-olla on nad äh, tegelikult äh, nii väärtuslikud, et neid saaks äh, rahastada juba olemasoleval rahastamise perioodil. Need ettepanekud on väga arukad ja mõistlikud ja ma arvan, et seda on võimalik selle programmi raames katta võib-olla kui komisjon täna ka siin on, siis küsiksin otse komisjoni käest, kas äh, juba praegu pole olema, pole olemas võimalust, et niisugusi algatusi rahastada, sest äh, kui see ei ole võimalik, siis me peaksime kaaluma, kas seda saavutada vahehindamise käigus või vähemalt järgmisel programmiperioodil. ma leian, et need on äh, tõepoolest väga head ettepanekud, väga praktiliselt kergesti rak-, rakendatavad ettepanekud, mida me peaksime kasutama selleks, et kaasata äh, meile saabunuid äh, meie ühiskonda. seetõttu ma leian, et kuivõrd see on väga oluline ja terav teema, et see peaks juba praegusesse rahastamisperioodi mahtuma, ma väga loodan komisjoni positiivsele vastuolule. suur aitäh, Peetra, kui keegi enam sõna ei soovi, siis tahaksin mina midagi öelda. me rääkisime juba olemasolevast võimalusest selle programmiperioodi raames põgenike integreerimisest, avaldati ka see hankekonkurss, kuid väga paljusid häid programme ei valitud eelarvelistel põhjustel oleks oluline äh, mitte ainult programmi Erasmus või Erasmus pluss raames, vaid ka programmi Youth raames äh, senisest äh, aktiivsem olla ja selle programmi rahalisi vahendeid paremini ära kasutada. et tuleks olla aktiivne kõikides poliitikavaldkondades muuhulgas humanitaarküsimuste vallas. tuleb avada koridorid, et nooruse, noortel kolmandatest riikidest avaneks võimalus õppida meie kõrgkoolides me eduka kampaania tulemusena suutsime saavutada seda, et äh, noored, kes äh, saabuvad meile kolmandatest riikidest, äh, saaksid õppida ja nende õppimist oleks võimalik ka rahastada. seega me kuulsime nüüd meie komisjoni liikmete arvamust, aga nüüd ma tahaksin kuulda komisjoni käest Äh, millised on nende arvates äh, rahastamise võimalused, muuhulgas programmi Youth kaudu. Violeta Birsnice, policy officer Youth. palun, komisjon. Um, suur tänu, proua esimees, sellepärast, et te annate mulle võimaluse kaasa rääkida. enne seda, kui ma vastan küsimusele, Ehm, ütleksin seda, et meie töö noorteprogrammidega on suuresti seotud sellega, et me väärtustame noorte panust, me teeme palju uurimistööd, kogume parimaid praktikaid. üks tõend sellest, et meie töö on tõesti väärtuslik, ongi see, et meie ees istuvad sellist kolm breilit ähm,, ja et me suutsime korraldada sellise suure sündmuse, kus lõid kaasa seitse tuhat inimest. ma olin ise ka kohal ja nägin, see oli tõesti muljetavaldav. see, et see teema on toodud parlamendi ette ja et nüüd nii selgelt ja väga sõnaosavalt pakutakse selliseid ettepanekuid, ma arvan, et see on väga hea näide noorte kaasatusest ja sellest, kui väärtuslik on noorte kaasalöömine. tõepoolest, nagu me arutasime, juba Erasmus plussi, siis tõesti, Erasmus pluss on väga avatud ja sobilik nende mõtete rakendamiseks. loomulikult äh, toimub selline grantide hindamise menetlus, ehk siis me ei saa garanteerida, et üks projekt kindlasti võidaks. aga ma pean ütlema, et need projektid on vägagi seotud Erasmus plussi eesmärkide ja vaimuga lisaks ähm, viimastel aastatel, nagu siin juba öeldi, siis just selline sildade loomine ja lõimimine, need mõtted, mida siin välja pakuti, ega komisjon seda tahabki just näha äh, nende projektide näol. ma tahtsin ka välja tuua seda, et ma arvan, et nagu Angela ütles, et kogume parimaid praktikaid või head tava ja jagame neid omavahel. ja siin räägiti ka sellest, et üksteiselt tuleb õppida. Ähm, lisaks Erasmuse grantidele proovime me teha ka koostööd poliitikakujundajatega liikmesriikides, et nende praktikaid parendada. üks meie tugevustest seisneb selles, et me saame kõik liikmesriigid tuua laua taha istuma, rääkida ekspertidega ja omavahel ka ehk siis sellised parimad praktikad, millest teie rääkisite, oleks ka meie jaoks väga huvitavad, sest me saaksime need välja tuua kõikide liikmesriikide ekspertidele ja kuulata ka nende variante ja nägemust. ehk siis see on ka midagi sellist, mida peaks tulevikus kindlasti kaaluma. suur tänu ah,! kolleeg Sõidrova, voleva dire qualcosa ancora? Sõidrova And...? Äh, proua Sudolva, kas te soovite kommenteerida? Děkuji, já jsem eh, chtěla také poděkovat těm suur tänu, proua esimees. ma sooviksin samuti tänada neid noori naisi nende nägemuste eest. nägemuste eest sellest, kuidas noori inimesi rohkem kaasata. ma tahaksin rõhutada seda, et see asi toimub siin vabatahtlikult ja me vahel teame, et vabatahtlikel organisatsioonidel on teinekord raske Erasmus plussile juurde pääseda, sest et see on küllaltki keerukas ehk siis mina arvan, et võib-olla peaksite te meilt paluma seda, et me menetlusi lihtsustaksime Erasmus plussi kontekstis. Ehm, kui ma õigesti aru saan, siis teil on väga raske granti saada. mul on ka küsimus, kas teil on kogemusi eriliste grantidega kas kohalikelt või eh, riiklikelt tasanditelt, sest et siin me räägime ainult Euroopa tasandist. aga mina arvan, et Euroopa tasand on rohkem selline sümboolne tasand, sest põhitegevused peaksid toimuma liikmesriigi tasandil. kas te tunnete toetust liikmesriikidelt, rääkige meile palun rohkem oma kogemusest. suur tänu, ma annan nüüd teile sõna et te saaksite vastata. nii et kui te soovite kuidagi vastata, siis laske käia. So kõigepealt suur tänu äh, teie positiivse tagasiside eest. kõigepealt see küsimus, et kuidas teie saaksite äh, noort, noori inimesi inspireerida, julgustada. no kõigepealt seesama Euroopa noorteüritus see oli väga hea üritus, ma osalesin seal ka, nii palju inimesi oli kohal, igati õige, õiges suunas tehtud samm. teiseks see küsimus, et kuidas te saaksite meid toetada, eh, täna me pakume teile välja ideid ja teie olete ju need inimesed, kes saavad nendest ideedest vormida projektid. see olekski see, kuidas te meid julgustada saate. ma olen samuti ka nõus sellega, et Erasmus plussile peaks olema juurdepääs lihtsam ja alati on ju viise, kuidas liikmesriigi tasandil rahastust leida, aga ma arvan, et Erasmus plussi projekt oleks ideaalne noorteorganisatsioonide kaasamiseks just pagulaste kontekstis, sellepärast et see ei ole liikmesriigi programm, vaid see on Euroopa programm ja me peame selles kontekstis koostööd tegema. suur tänu! Um, I would just add, um, well. ma tahaksin lihtsalt lisada paar sõna, ma olen täiesti nõus sellega, mida Angela ütles. juhul, kui te tahate meid julgustada jätkamas, siis peaks lihtsalt noori äh, mitte ainult tuleviku teeks äh, pidama, aga ka osana olevikust me juba pingutame ja tegutseme ehk siis ei peaks olema ainult kaks viisi, millega on võimalik asju teha enne neljakümne aastaseks saamist, aitäh. ma olen täiesti nõus, ütleb proua esinaine. probleem on seotud minevikuga ja seda ma rohkem siin ei kommenteeriks ja lähme edasi teise teema juurde mis puudutab uute oskuste tegevuskava Euroopas eh, muutuval tööturul eh, ja see puudutab ideesid kolm ja neli, eh, millest räägib Pika, kes on meediatudeng Helsingis ja kes on kes esindab äh, oma äh, piirkonna noori Helsingist ja soomerootslasi Helsingis ja ta on seotud äh, dialoogiga ja mida kindlasti meie soovime toetada, mis puudutab keelte ja kultuuride vahelistel põhjustel toimuvat dialoogi võtab sõna mitmete organisatsioonide nimel, on seotud mitmete äh, rahvusvaheliste üritustega ja võiksite meile nüüd tutvustada järgmist teemat. aitäh ja tere hommikust kõigile! lähtudes äh, Euroopa äh, noorteürituste poolt tahaksin ma edendada neid ideesid koolides ja seda on võimalik teha vastavate õppekava soovituste ja rahastusega vastavalt lähenemisele. haridus peaks keskenduma sellele, et noortele anda oskused, mida kasutada. raamatute lugemine on iganenud, samas kui internet pakub samaväärset informatsiooni ja aktuaalsemaid teemasid probleem on selles, et selles džunglis on väga palju kahjulikku ja välts-, väärinformatsiooni kooli ja õpetaja roll on äh, mõjutada noorte interneti kasutamist. mul on juurdepääs faktidele nagu õpetajalgi paari klikiga. probleem on selles, et mina võib-olla alati ei tea, mida teha nende faktidega, aga hea õpetaja teab. mis puudutab internetiharidust, siis kool ja õpetaja peaksid täitma järelvaataja rolli selleks, et õpetada noori juba varasest east äh, suhtuma kriitiliselt informatsiooni Äh, autoriõigusi silmas pidama ja veelgi enam austama teisi anonüümses äh, keerulises maailmas, nagu internet vahel on. digioskused on vajalikud enamuste tööde puhul, töö küsimusele ja demokraatlikus protsessis osalemisele. samuti on oluline, et iga laps vaatamata sotsiaalmajanduslikule taustale omandaks põhioskused äh, arvuti ja interneti valdkonnas Äh, digioskuste võimaluste loomine koolides on väga oluline, võib mõjutada tulevast tööturgu. kõigil eurooplastel on äh, tulevikus äh, digiharidus koolist lahkudes ja seega on vaja rõhutada kvaliteetset internetiharidust uute õppekavade soovituse osas, aitäh! suur tänu, see oli väga selge sõnum ja nüüd Angela, juhul kui sa soovid teist teemat meile tutvustada. teadus, tehnoloogia, inseneriteadus ja tehnoloogia peaksid olema ligitõmbavad noortele, eriti noortele naistele, seega oleks vaja rõhutada just äh, ähm, naistudengite harimisele tulevikus on meil liiga vähe töötajaid, kui me ei tegutse. seega äh, see haridus peab saama alguse juba varakult, minu äh, põhimõte puudutab suvekooli kõigile, tegemist on projektiga, mis saab alguse kuueteistaastaselt, teismelistele viieks kümneks päevaks suvepuhkust välismaale veetma, selleks et õppida tundma tudengipõlve. selleks, et see projekt oleks atraktiivsem, on võimalik õpilastel saada selle eest ähm, ka ähm, teatud õppekrediite. meil on vaja vähendada ka koolist väljakukkumist, poolaasta veetmine välismaal oleks kindlasti hea kogemus kõigile ja suurendaks nende motivatsiooni teatud erialadel selleks, et oma tulevasi eesmärke saavutada. lisaks sellele peame me lõhkuma varasemaid stereotüüpe. suur probleem on see, et paljud tüdrukud hoiavad eemale tehnilistest teemadest, sellepärast et nad ei tea, kuidas ettevõtted toimivad. Nad teavad, et ei ole ainult vanasid tavapäraseid ähm, töökohti, on vaja, et tüdrukutel oleks äh, ka kõik need võimalused. ja lõpetuseks on oluline hõlbustada juurdepääsu noortele naistele, näiteks ka stipendiumitele mina olen arstitudeng ja seetõttu tean, millist hirmu paljud, eriti just noored, tunnevad nende põhireaalainete osas. mina olen ületanud äh, oma hirmud ja mul on hea meel oma valiku üle. mul on, ma olen väga hea näide selleks, et mõista ja, ja äh, toetada seda ideed kui te soovite mõista paremini seda olukorda, siis on võimalik alati tegutseda äh, või äh, teha seda meedia kaudu või tuua keegi kohale parlamenti praktilisel viisil, mis teie arvate, mis äh, neid paremini motiveerib? jah, on väga oluline teid kuulata. nüüd tahame teada, milline on vastuvõtt, suur aitäh tänan kahe ettepaneku eest. alustan esimesest, mis puudutab äh, meediapädevuse suurendamist. Äh, siin te tõepoolest tuletas Pärnu parlamendi sisse avatud ust, sest me oleme sellele ideele täiesti avatud ja me oleme liikmesriike kutsunud korduvalt üles eeskätt just äh, meediapädevuse suurendamiseks, alustada juba lasteaiast kuni ülikoolini välja, kuid meil siin Euroopa Parlamendis on teatud määral nagu käsi, käed seotud, sest eh, me ei saa alati tagada eh, liikmesriikides nende meie välja öeldud ideede ja soovituste täideviimist. me ei saa neile ette kirjutada. seega on väga oluline kasvatada hea eh, tasemelist meediapädevust just noorest peale, silmas pidades kõiki neid tehnilisi võimalusi ja seda, milliseid ohte eh, kas või internet sisaldab, seetõttu me saame panna liikmesriikidele vaid südamele, et nad võtaksid endale ise omapoolseid kohustusi. jah, me ei saa praegu äh, küll soovitustest tegelikult midagi enamat teha, kuid ma võin teile kinnitada, et me teeme kõik endast oleneva, et siin kätt jätkuvalt pulsil hoida ja jälgida, et meediapädevus, äh, ümberkäimine uute tehniliste ja tehnoloogiliste võimalustega, äh, et tähendab midagi enamat kui lapsele vaid äh, laptop pihku suruda ma võin teile kinnitada, et Eh, me kavatseme liikmesriike pidevalt eh, valve all hoida, vaid et seda jälgida, et nad tõepoolest eh, liikmesriikides meediapädevuse nimel midagi ka reaalselt jätkuvalt ära tehtas, kavatseme jätkuvalt avaldada survet ja ehk saadab meid ühel päeval ka edu. suur aitäh! suur aitäh. et aitäh teie sõnavõttude eest, olen teie ettepanekutega nõus. ka ma olen nõus äh, oma kolleegiga, kes ju eseneb, et tõepoolest me oleme sellele teemale vägagi avatud, sest hiljuti toimus meil hääletus, täiskogul hääletus Euroopa noorsooprogrammi üle ja ma tegin äh, selle äh, dokumendiga tööd ja ma võin teile kinnitada, et äh, digiteadmiste vajalikkust rõhutati ka selles dokumendis. see puudutab ka internetti. on erakordselt oluline, et lap-, et lapsed kasutaksid Internetti teadlikult, et internet pole mitte vaid meelelahutus, vaid midagi enamat ja et internetist on võimalik ammutada teadmisi see on väga oluline, sest eh, need on need teadmised, mis on elus tervikuna vajalikud ja mitte ainult mingil konkreetsel töökohal. loomulikult tuleb lugeda eh, neid materjale eh, kriitikat tunnetades, aga samas anda neile ka julgustust, et nad oleksid valmis vabatahtlikult midagi tegema, uusi asju algatama et nad oleksid suutelised ja tahaksid arendada oma võimeid, neid eh, võimeid ja neid oskusi eh, tule, peaks vahendama üldhariduslik kool ja siin võib olla, võivad olla suureks abiks õpetajad. sest et eh, ja selles mõttes vajab kogu haridussüsteem moderniseerimist. olen nõus ka sellega, et kui te rääkisite siin, et et äh, võiks asutada stipendiume, äh, fonde selleks, et süvendada noorte, eeskätt naiste loodusteaduse valdkonna teadmisi. Äh, ja et anda tõesti noortele see võimalus, kes oma noores eas neid asju lausa nagu mängeldes omandavad ja selleks, et nad suudaksid tõepoolest olla valmis äh, tööturu äh, nõuetele ja neid tööturunõudeid täitma ega sörgiks sabas. suur aitäh! proua Tepatška, palun. suur aitäh! suur aitäh, Preili Anželi! Te rääkisite siin matemaatikast, ma kuulasin väga huvitava, suure huviga teie seisukohta, et just Äh, noored ja eeskätt äh, neiud peaksid selle valdkonnaga rohkem sinasõbraks saama. õpetajate, õppejõudude roll äh, peaks olema suurem teadmiste vahendamisel ka tehnikavaldkonnas. me ei tohi unustada, et internet on teabeallikas, kuid selleks, et sellest teabest kujuneks ka teadmine, peame tegema enamat. ja kõigepealt on vaja mingit teavet otsida, me peame need läbi töötama ja see on ka omaette ülesanne, millega peaksid tegelema õpetajad. mis mulle aga eriti meeldis oli see, et me oleme valmis asetama hariduse täiesti uutele alustele, mis peab hõlmama sealjuures ka õpetajate eh, täiesti uut lähenemist asjale, mis tähendab seda, et ka õpetajaid, õpetaja elukutset tuleb õpetada eh, senisest teisiti, et nad kõiki neid uusi asju ka valdaksid. suur tänu, proua esimees, ma võib-olla jõudsin siia kohale liiga hilja, et esimest teemat käsitleda, mis puudutas, äh, kuidas vältida noorte radikaliseerumist. sel teemal viidi läbi uurimus hiljuti just Prantsusmaal. nelikümmend kolm koma kolm protsenti noortest, kes on radikaliseerunud, on keskharidusega kakskümmend viis protsenti ülikooliharidusega ja ainult äh, vähem kui kaks äh, protsenti on äh, koolis ebaõnnestunud ja seda tuleb halvesse võtta, et probleem ei ole mitte hariduses, et noored ei käiks koolis. kolleeg Helga rääkis sellest teemast, et väga hea on see, et koha peal tehakse tööd, väga palju on vaja koha peal ära teha ja mina olen selle teema spetsialist, ma külastan tihtipeale eakaid inimesi kellel on väga väike pension ja kes ei suuda isegi, äh, isegi äh, kütet endale lubada ja see on tõesti väga tõsine ja väga oluline oleks see, kui äh, noored, noorte teemat samuti käsitletaks, nii aitäh. Grazie, kolleeg. Helga Trüüpel, palun Um... suur tänu, ma tahaksin kommenteerida teie ettepanekuid, et väga oluline on kaasata noori isiklikul tasandil suvekoolides või anda neile rohkem stipendiume, eriti just noortele naistele. see on midagi, äh, mis on hea lähtepunkt, aga vaja on teha veelgi enam ja me äh, näeme sotsiaalvaldkonnas tihtipeale seda, et kui tõesti inimeste pool abikäsi osutada ja anda neile võimalus kogemusi omandada, luua rohkem kontakte, siis on see kindlasti väga kasulik ja seega need ettepanekud nagu suvekoolid ja stipendiumid on väga olulised. mis puudutab nüüd interneti teemat, jah, ma olen täiesti nõus, internetis on tohutu hulk teavet ja isiklik oskus seda hinnata on oluliselt suurenenud, seega noored ja mitte ainult noored tõesti vajavad väga head perspektiivi ja võimalusi selleks, et navigeerida ja otsuseid teha. me näeme, et siin on palju enam vajadust sellise tegevuse järele ja seega tahaksin ma väga toetada teie põhimõtet seda tööd jätkata. ja kui kombineerida seda sellega, mis te ütlesite esimeses voorus, kus räägiti omaks võtmist ja, ja migrantide vastuvõtmist, siis ka sellega on seotud interneti küsimus, sest me teame, et kahjuks on internetis väga palju vihakõne, äh, migrantide ja põgenike vastast vihakõne, vihameelsust ja seetõttu on vaja noori äh, ja ka teisi julgustada sõna võtma ka internetis et vastu astuda nendele vihakõnedele on väga tähtis ja seega on tõesti tegemist sellise kombinatsiooniga, mis te ütlesite enne ja esimeses kõnede voorus, aitäh. Sõidrave. proua Soidrova, palun. Eh, aitäh. aitäh eh, teie ettepanekute eest. ma tahaksin eh, lisada siia veel midagi Teie tulete Saksamaalt, äh, Austriast ja Soomest väga, teil on väga erinev taust, väga erinev haridussüsteem, aga teie ettepanekud on väga sarnased ja liiguvad äh, samas suunas. ja seega võib järeldada, et noor põlvkond äh, on ühiste probleemidega kõikides riikides. ja teil on ühesugune perspektiiv see on väga huvitav nähtus meile, parlamendisaadikutele. see ettepanek, mis puudutab äh, õpetajaid, on äh, siin põhiküsimus ja Erasmus pluss peaks äh, rohkem õpetajatele keskenduma. meie siin parlamendisaadikutena kuuleme seda pidevalt ja ka komisjon ja selge on see, et õpetajatel on vaja rohkem tuge selles osas ja Erasmus pluss on ideaalne vahend selleks, et just näiteks äh, läbi rahvusvaheliste kogemuste vahetamise läbi. suvekoolid, jah, ka selles osas on teil õigus. nüüd on küsimus komisjonile, minu arvates rahvusvahelise suvekooli projekt ei ole praegusel hetkel osa Erasmuse programmist kui ma eksin, siis võib-olla võib, võib komisjon mind korrigeerida, aga kui mul on õigus, siis Erasmus pluss peaks kindlasti võimaldama ka rahvusvahelisi suvekoole, seega aitäh! aitäh ja ka mina tahaksin omalt poolt äh, midagi lisada. jah, tõesti vastab tõele, et äh, need on otsused, mida liikmesriigid peavad tegema, aga Euroopa Liidul on siin samuti tähtis roll täita ja, ja seda ka tehakse. meil on siin vastutus mitte ainult programmide osas, aga selles osas, mis puudutab äh, avatud koordineerimist, liikmesriikidel on oma eesmärgid äh, ja ka kohustused ning on ka teatud soovitused, mida komisjon teeb, aga kõik äh, liikmesriigid ei ole neid eesmärke täitnud kõige olulisemate eesmärkide hulgas on ka see, millest me oleme väga palju rääkinud uute oskuste tegevuskava raames kõik noored, kõik õpilased, isegi kui nad ei ole tavaharidussüsteemi osaks, vajavad teatud oskusi ja nende arendamist, vaatamata sellele, milline on see haridustaust, on vaja seda mõista. seega meil on siin väga suur vastutus ja väga palju on vaja teha. lisaks sellele on väga oluline ka see konkreetne ettepanek komisjon ütles, et äh, jah, et me ei räägi sellest esimest korda ja me teame, et kindlasti ei ole võimalik äh, kohe praegu siin midagi ära otsustada, aga see, mis te rääkisite suvekoolidest ja suveülikoolidest, kindlasti oleks väga hea mõte pilootprojekt selle kohta teha. minu koduriigis olen ma üritanud sellega tegeleda ja ma tean, et see pakub väga palju huvi, eriti just Euroopas. ja lõpetuseks see puudutab rohkem äh, digiharidust minu riik teeb siin midagi üsnagi ebatavalist. Junckeri kava EFSI kaudu oleme me kasutanud, loonud digikoolide programmi selleks, et lairibaühendus jõuaks koolideni, tagada, et neil on vajalikud vahendid ja samas ka väljaõpe õpetajatele. see on midagi, millele komisjon peaks detailsemalt mõtlema. senini on neil programmid, mis on haridusele suunatud aga need ei ole sellega kokku puutunud, eriti mis puudutab just seda digikülge ja minu arvates siin on üks tõsine puudujääk. komisjonil õigus, jah, loomulikult on meil ka Euroopa koolide võrgustik, mis puudutab kolmekümmend riiki, mitte ainult meie liikmesriike, vaid on laiem kui see ja seal on äh, internetipõhised programmid, mida kasutatakse, on mestimisprogrammid, võrgustikud, erinevad koostöövormid ja see on Euroopa poolt toetatud ja see puudutab nii õpetajaid kui õpilasi ja see on kindlasti võimalus, mida me võiksime rohkem kasutada, võib-olla soovib komisjon midagi öelda aitäh, proua esimees ja aitäh sõnavõtjatele väga huvitavate ja konkreetsete ideede eest jah, tõesti, meil on palju võrgustike ja poliitika arutelusid, mille käigus on võimalik kogemusi vahetada ja kindlasti võtame arvesse, mõtleme järele nende ideede üle. mis puudutab konkreetset küsimust, mis üks parlamendisaadik esitas suvekoolide kohta, kas see sobiks Erasmus pluss äh, alla, siis ma hetkel ei saa selget vastust öelda, sest see sõltub mingil määral sellest, kuidas nad on korraldatud näiteks äh, strateegiline partnerlus on siin oluline nüanss, mis oli sisse toodud selleks, et erinevaid valdkondi ühendada äh, erinevate partnerite ja haridusasutuste vahel. Äh, võib-olla või võiks olla see üheks variandiks, kõik sõltub korraldusest, kas see sobib aga kindlasti ei ole võimatu seda lahendust kaaluda ja luua sidemeid ülikoolide ja noorteorganisatsioonide vahel ja selliseid üritusi organiseerida, aitäh! suur tänu, aitäh selle avatuse eest komisjoni poolt ja kindlasti peaksime seda julgustama nüüd äh,, palun tagasiside teilt äh, selle kohta, mis te kuulsite. aitäh kõikide märkuste eest äh, aitäh kogu toetuse eest meie ideedele. tahaksin lihtsalt paari sõnaga rääkida millestki, mis on minu jaoks väga oluline ja sellist tagasisidet saan ma tihtipeale, kui ma kohalikul tasandil sellest räägin, et Euroopa Parlament äh, survestab koole ja haridussüsteeme. ja see ei ole midagi, mis äh, kindlasti kõige kasulikum on, aga kõigi huvides on see, et äh, noortel oleksid need oskused mis sellest tegevuskavast tulenevad ja Euroopa Parlament peaks võib-olla enam parimaid praktikaid eh, jagada, nii nagu proua esimees ütles oma koduriigi kohta, ja sellest lähtuvalt eh, rakendama ja mõjutama ka muudes eh, välja, väljaspool parlamenti inimestega kohtudes ja seda ma paluksin teilt, et te seda teeksite, et räägiksite nendest teemadest, kui te inimestega suhtlete ja õppekavad ja nend-, sellega seonduvad soovitused, eh, iga kord, kui te midagi sellist eh, kirjutate, siis palun pidage seda silmas, aitäh. aitäh, palun. Te viitasite eh, Euroopa Liidu rollile, jah, see on tõesti võrgustik Euroopa tasandil noortel ei ole vahet sellest, kas te räägite milleski, neil on vaja keskenduda praktilistele lahendustele ja sellepärast tegin ma ettepaneku, et me peame keskenduma just praktilistele lahendustele koolisüsteemi arendamisel, aitäh! suur tänu, olen täiesti nõus. palun väga lühidalt. hästi lühidalt. ma leian, et äh, Bologna protsessi järgmise läbivaatamise käigus peaksime silmas pidama euroopalist kvalifikatsiooniraamistikku ja võtma selles arvesse, mida, mida täna siin kuulsime. suur aitäh! ja nüüd jätkame kolmanda teemaga. praktiline koolitus, kutseharidus ettevalmistus tööturuks, see on väga huvitav teema. annan külalistele sõna ja siis me saame ära kuulata teie märkused. mul on väga hea meel teile tutvustada teemat, mis on mulle väga oluline, mis on ainepunktide andmine teatud kontekstis ja hariduse ümbermõtestamine mina tahaksin, et nii-öelda pehmeid oskusi tunnustatakse õppekavades rohkem ja pehmete oskuste all ma pean silmas seda, et inimesed löövad vabatahtlikus töös kaasa. no näiteks eh, selleks, et saada kraadi, on inimesel vaja saada sada kaheksakümmend ainepunkti ja kolmkümmend ainepunkti nendest võikski tulla mingisuguste praktiliste eh, ülesannete eest ja inimesel endal võiks olla võimalus Äh, saada ainepunkte millegi eest, mida ta on valinud teha. ülikool peaks korra aastas ähm, üliõpilasega nii-öelda maha istuma ja arutama seda, et kas teatud kriteeriumite järgi saaks talle ainepunkte anda, kui ta on näiteks äh, mingis projektis kaasa löönud, äh, kas ülikooli või linna või isegi Euroopa tasandil ülikool ei ole selline koht, kus inimesed ainult õpivad, aga nad ka kasvavad seal täiskasvanud inimeseks. ja selline lähenemine aitaks inimestel paremini meeskonnas töötada, võtta initsiatiivi ja palju muud. Need inimesed, kes äh, praegu vabatahtlikku tööd teevad, nendel on suurem tõenäosus saada endale töökoht inimestele tuleb anda võimalus kogeda nii edu, aga ka läbikukkumist, sest et see oleks võimalus äh, vabatahtliku töö kaudu juba jõuda tööturule. ja mina paluksingi teil seda, et te mõjutaksite seda otsuste tegemist selleks, et seista vastu noorte tööpuudumisele just selliste hariduslike meetmetega. suur tänu! E suur tänu äh, ja nüüd me kusjuures oleme just heaks kiitnud resolutsiooni vabatahtliku töö kohta siin parlamendis. ehk siis see on teema, mida me väga töö toetame. aga sellest tahame pärast rääkida, nüüd järgmine sõnavõtja. suur tänu, minu ees, minu idee seisneb selleks, et võiks rohkem koolides kasutada projektipõhist õpet. haridus peaks seisnema praktilise ja teoreetilise töö tasakaalus Euroopa Parlament saab siin ka kaasa aidata, kui luua meetmeid selleks, et äh, õpilaste tehtud tööd tunnustada nii koduriikides kui ka mujal Euroopa Liigu, Liidus. Erasmus plussi kontekstis peaks looma sellise võimaluse, et inimesed seda varianti ka kaaluksid. ma toon näite oma kutseharidusest. Ehm, näiteks videote tootmine võib olla väga igav äh, ala, mida õppida, kui seda õppida klassiruumis. aga näiteks kevadel oli mul võimalik luua oma koolile ähm, nii-öelda promovideot, mina seal olin äh, produtsendi rollis ja sain kogu tootmist kontrollida. ehk siis ma õppisin nii-öelda tõsiseid oskuseid oma töö kohta, aga ma õppisin ka pehmeid oskuseid sellest, selle kohta, kuidas koostada ajakava ja kuidas teha koostööd teistega. hea õpetaja tagab selle, et et äh, kõik õppeeesmärgid oleksid täidetud ja et antaks ka tagasisidet. ning inimestele tulebki anda ko võimalus kogeda päris töökohta, enne kui nad tööturule sisenevad. seda lähenemist saaks kasutada ka näiteks teaduse valdkondades, kõikides haridusvaldkondades. kui teha koostööd, planeerida ja teha paljugi muud, siis saavad üliõpilased endale need oskused kogu eluks, lisaks nendele oskustele, mida neil niikuinii töö jaoks vaja on. ja meeskonnas töötades saavad äh, õpilased aru, kuidas kasutada teiste inimeste tugevusi ühise äh, eesmärgi hüvaks tulevikus. suur tänu, äh, see oli väga huvitav ja nüüd sooviksin kuulda teistelt saadikutelt mõtteid, kas keegi soovib sõna, palun ma näen, et paljud siin mõtlevad, palun, Helga. Uh, äh, taaskord. meie uksed on üldiselt avatud, kui rääkida sellest, kui tähtsad on nii-öelda pehmed oskused ja mitteformaalne õppimine. ma tahaksin rõhutada, et te olete tõesti õigel teel. on väga hea, et te sellest juba varem aru saite Äh, on selge, et kooliharidus on väga oluline, igasugune formaalne õppimine on väga oluline, aga just eriti, kui tahta jõuda nende inimeste juurde, kes on kehvemas olukorras, siis just seal on selline mitteformaalne õpe ja pehmed oskused nii olulised. ja just sellepärast ma tahangi väga rõhutada seda, mida te juba ütlesite ja kinnitada teile, et meie teeme selle kallal tööd, oleme väga avatud ja kui te saate meile tutvustada mõnda uut head tava, siis äh, me kuulaksime teid meeleldi, kui meil oleks võimalik teilt õppida. aga üldine meelestus on meil küll olemas, et just selles suunas minna ja ma arvan, et kultuurikomisjoni ja teie lähenemise vahel on väga hea sünergia. suur tänu, Helka, äh, kolleeg Genekov, palun. suur tänu mina olen selle teemaga olnud vägagi seotud ja ma olen väga hoolsasti kuulanud kõikide siia tulnud noorte ettepanekuid. meil peaks olema võimalus paremini hinnata või mõõta pehmeid oskusi, sest need on väga olulised. tööandjad soovivad just praegu näha selliseid ülekantavaid oskusi. Euroopa noorteorganisatsioonid ütlevad meile et, et viiskümmend kuus protsenti noortest arvab, et noorte arvamust üldse ei kuulata. meil on vaja pragmaatilisemat lähenemist, kuna see teema on ju üsna abstraktne kui me räägime oma lähenemisest rändajatele, siis me peaksime suutma leida tuleviku kõigi jaoks ja rändajad ise peaksid ka olema osa sellest lahendusest. nõukogu on teinud soovituse, et kahe tuhande kaheksateistkümnendaks aastaks peaks kõigil liikmesriikidel olemas olema riiklikud kvalifikatsiooniraamistikud kõikide hariduse liikide jaoks, sealhulgas pehmete oskuste jaoks, ja see peaks olema kooskõlas Euroopa raamistikuga kvalifikatsioonide kohta. siis saaksime sellesse süsteemi investeerida ja rändajatel peaks olema võimalik leida selles süsteemis oma koht. Eh, ka pehmete ja ülekantavate oskuste jaoks. suur tänu selle mõtte eest, teised kolleegid, Kristiina, palun ta interes-. aitäh. see oli väga, väga huvitav. aga ma tulen tagasi vabatahtlike töö juurde, proua Kosta et me võtsime vastu kaks nädalat tagasi resolutsiooni ja selles resolutsioonis nõuab parlament täiesti konkreetselt, et loetletakse üle vabatahtlike õigused ja kohustused, muuhulgas ka tööandjate kohustused, need, kes vabatahtlikke äh, tööle võtavad või kaasavad, nende tegevust organiseerivad, sest tegemist on väga olulise mitteformaalse haridusega, mida selle töö käigus saadakse. teine teema, millest te rääkisite on selline projektipõhine koolitus. tulevikus on järjest enam tähtis meeskonnatöö suutlikkus. seda kogemus saab ühisprojekti kallal töötamises, see, need on kogemused tulevikku, tulevikku silmas pidades. ja meil on näiteks Karli auhind. see antakse üle isikutele, kes on teinud erakordselt suurt tööd ühiskonna heaks. ja ma leian, et siin oleks vaja tulevikus rõhutada mitte e, ühisel, ühised heaolu, vaid kollektiivset tööd projekti kallal. nii, ma tõepoolest leian, et eh, vabatahtlikke tööd tuleks käsitleda kui hariduskrediiti minu kodumaal on see eh, pärast keskastet õppeprogrammi osa on ette nähtud teatud tunnid, mis on pühendatud eh, mitteformaalsele tööle ja sinna kuulub ka vabatahtlike töö kuidas kasutada arvuteid, seda õpetatakse ka ja need, kes on tõesti väga edukad, peaksid saama hariduskrediiti. ma leian, et selline hariduskrediit peaks olema ka saada, peale selle peaks olema õigus ka siis, kui tegemist on vabatahtlikega. uus raamistik näebki niisugust ette, et, et liikmesriikide vastastikku tunnistada, tunnistaksid pehmeid oskusi ja vaatleksid seda hariduskrediidina, jah loomulikult sõltub väga sageli palju konkreetsest ülikoolist, ülikoolist, näiteks Bologna ülikoolist. ja ma leian, et me peaksime selles osas rakendama positiivseid meetmeid. me peaksime olemasolevaid ideid eh, levitama ja edastama ja nüüd annan sõna komisjonile. Just to, um, to support the, uh, the discussion and the ideas because it's very important to reflect about eh, jah, väga oluline on sellel teemal mõtteid vahetada, ma sooviksin juhtida teie tähelepanu komisjoni oskuste tegevuskavale, sest osa nendest teemadest on siin välja toodud ja nende kallal tehakse ka tööd. ma sooviksin, et noored inimesed ja noorteorganisatsioonid hoiaksid silma peal nende poliitikate arengul ning äh, rääkige ka kaasa, palun. suur tänu, need on, see oli väga hea soovitus, päris kindlasti ähm, oluline on hoida sellel protsessil pilku peal, sest seal on mitmeid olulisi tegevusi ja seda tuleb kindlasti jälgida. parlament on ka kaasa löönud selle määratlemise protsessis. nüüd on teil aga sõna. suur tänu nende kommentaaride ja mõtete eest, ma tahaksin küsida ühe lihtsa küsimuse ma nüüd nimesid ei tea, üks proua ja ka komisjoni esindaja ütlesid, et te saaksite aidata Äh, et, et meie saaksime teid aidata, aga kas te tooksite meile näite, kuidas me saaksime kaasa aidata, palun? Äh, ma pean silmas ähm, meie kaasatust ma võin öelda, et äh, meil on siin erinevatest organisatsioonidest külalised ja tegelikult Euroopa Parlamendil on olnud Euroopa Noortefoorumi ja teiste töövormide kaudu olnud noortega hea dialoog. me alati hindame neid võimalusi noorte inimestega küsimusi arutada ja meil on oluline ka kuulata, mida noored inimesed arvavad kogu otsustusprotsessi raames. sellepärast ma usun absoluutselt seda, et selline koostöö Noortefoorumiga oleks väga huvitav, aga nagu te ka ütlesite, siis see, et oleks üks selline tõeline hääl, üks selline kõneisik, et see oleks väga huvitav ja see on selline äh, ettepanek, mida me kindlasti kaalume, et vaadata, kas see on võimalik. meie komisjonilt tuleb mitmeid erinevaid raporteid, samuti ka teistelt komisjonidelt ja päris kindlasti võtame me arvesse seda, missugust koostööd teie meile pakkuda suudaksite erinevatel viisidel loomulikult meie äh, koosolekuid kantakse internetis üle ning kui te soovite, saate te neid internetis näha. hea küll, ma arvan, et see oli väga huvitav mõttevahetus, kas te soovite veel sõna võtta? Äh, meil hakkab aeg otsa saama, aga palun kindlasti pika, te võite sõna võtta suur tänu, lihtsalt väga kiiresti, ma tahtsin rõhutada seda, et kui rääkida õppimisest, formaalsest ja mitteformaalsest, siis neil ei pea olema sellist äh, selget piiri. vahel võib ju saada ka mitteformaalset õpet selle kaudu, et inimene läheb lihtsalt kooli ja suhtleb teistega ja see võiks ka olla selline pehme oskus, mida tunnustada ja pehmed oskused on ju osa õppeprotsessist äh, pidage seda palun silmas, kui te nendest teemadest mõtlete. tahaksin ka rõhutada seda, et on sellised äh, vahendid nagu näiteks Youth Pass, äh, need on head mõtted, aga neid on vaja ka veel edasi arendada. Äh, on hea, et selline meetod on olemas, aga äh, ei ole praegu niimoodi, et mulle on antud Youth Pass ja ma võin sellega minna tööandja juurde, veel ei ole niimoodi. ehk siis palun mõelge sellest ka Youth Passi tulevikku kaaludes, suur tänu! Ci concentreremo <laughs> promessa pubblica. jah me keskendume sellele, seda ma luban teile südamest. nii, ma tänan teid südamest, alati saame midagi juurde õppida. täna õpetasid meid noored inimesed ja ma vaatasin ka Twitterisse, seda on meil siin ekraanil ka näha. väga paljud teie ettepanekud on saanud positiivse vastukaja osaliseks Äh, jah, eeskätt muidugi mõte, et noorus on Euroopa tegelik tänapäevane ja mitte ainult tuleviku osa. Äh, loomulikult on oluline äh, süvendada kokkukuuluvuse tunnet, väärtustada üle-euroopalikke väärtusi, tuleb loomulikult omandada täiendava pädevusi. Te näitasite, kui oluline on öö, ka kasvatusel öö, isiksuse arengus. ma tänan teid südames, soovitan, soovin teile kivikotti, ärge palun valmistage meile pettumusi. nüüd jätan noorte daamidega hüvasti ja siis lähme järgmise päevakorrapunkti juurde. Allora. Bene, kolleegi, kolleege. Allora, na... kallid kolleegid. nagu te teate, nüüd tuleb äh, päevakorda minu raport. aga kuulge, aga te võiksite veidi nagu kiiremini saalist ära minna, ütleb me, me peame ju jätkama. tahaksin teil paluda lahkuda saalist vaikselt. ja järgmine päevakorrapunkt on on loov Euroopa programmi rakendamisaruanne. kõigepealt tahaksin ma öelda, et püüan mitte rääkida rohkem kui kuus minutit, selleks et teile seda kõike näitlikustada ja kuulda ära teie reaktsioone ja siis ma tahaksin variraportööre ka tänada nende panuse eest. Need kontaktid loomulikult jätkuvad, aga ma tahan tingimata teie ettepanekuid arvestada ja sellesse dokumenti kaasata. sest see määrus jõustus kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ja meie raporti eesmärgiks on Äh, et äh, nagu esimeste konverents ka otsustas, viia läbi äh, selle programmi elluviimise vahearuanne. selleks, et näha, mil määral see programm täidab üldiseid ja spetsiifilisi eesmärke, sel eesmärgil kasutasin erinevaid uurimusi aga suhtlesin ka väga palju inimestega selleks, et rääkida oma valdkonna tegijatega, käisin filmifoorumil ja nii edasi. loomulikult suhtlesin ka komisjoni eh, massimeedia peadirektoraadiga jah, loomulikult olen ma valmis äh, teile küsimustele vastama. olen valmis äh, kaasama dokumenti teie ideid ja seisukohti. ma leian, et me kokkuvõttes peaksime jõudma äh, dokumendini, mida kõik on valmis toetama tegemist on erinevate programmidega, kuid praegu me räägime siin eh, horisontaalsetest programmidest, mis haaravad erinevaid valdkondi. me, siin on, on ka loomulikult terve rida küsimusi, mis seonduvad eelarvega. minu meelest on väga oluline tagada kultuuri audiovisuaalvaldkonna omavahelist öö, seotust, sellepärast et näha asju laiemalt. loomulikult on kultuuriline lähenemine väga oluline, kuid me peame jälgima ka seda, et eh, see valdkond looks järjest rohkem töökohti ja tagaks Euroopa kultuurilise mitmekesisuse säilimise. kui me räägime juba rohelises raamatus kasutat-, läbi võetud temaatikast, siis tuletan teile meelde, et kultuurivaldkonnas, kultuuritööstusest, et on hõivatud seitse miljonit inimest, muuhulgas on selles valdkonnas ka äh, väga suurel määral hõivatud noori inimesi. ja nad on suutelised töötama ka sektori üleselt. selle valdkonnaga tegelevad ka kaks peadiktoraati komisjonis kes vastutavad ka selle programmi Loov Euroopa täitmise eest. see peaks aitama meil eh, rakendada ühtseid kriteeriume nende programmide elluviimisel. see on võimalik eh, digitaalse ühise turu tingimustes ja see, mis aitab võimalda, mis aitab arvestada ka erinevate valdkondade kultuurilist eripära. ja niisugune mitmekülgne lähenemine tagab eh, projektide esitamise puhul ka nende rahastamise audiovisuaalvaldkonnast, sellest valdkonnast oli väga erinevaid projekte, enamus projektidest on ju ka juba teada, äh, need on tuntud meile massimeediast selles osas võime vaadata tagasi kahekümne viie aastasele ajaloole meil on ka umbes tuhat projekti kultuuri, otseselt kultuurivaldkonnast ja meil on olnud võimalik öö, rahastada väga kõrgetasemelisi projekte ja mis on kult-, tulevad kultuuri edendamisele kasuks, aga on ka niisuguseid projekte, mis on olnud suurepärased ja mis oleks taganud ka töökohti, kuid äh, mis jäid ilma rahastuseta. esitatud ettepanekutest kolmkümmend protsent, kolmkümmend kolm protsenti meediavaldkonnas, eh, neid võeti arvesse ja niisugusi programme, eh, esitatud programmidest eh, sai rahastus ainult viisteist koma kaheksa protsenti meil on tõesti vaja vaadata, et kui me räägime loova Euroopast, et selle programmid saaksid senisest enam äh, rahastatud. meil on vaja äh, neid vahendeid mobiliseerida eesmärkide saavutamiseks kolmkümmend üks protsenti on kultuurile ja siis eh, ülejäänud raha eh, jaguneb siis eh, audiovisuaalvaldkonnale ja meediale. meie käsutuses on enam kui kakssada miljonit, kuid me peame arvestama sellega, et korduvalt on meie eelarverida kärbitud. nüüd tooksin välja ka mõned kriitilised momendid. esimene küsimus kultuuri ja kunstivaldkonna vähene osatähtsus äh, rahastamise puhul ja et mänedžeritel ja ettevõtete juhtidel puudub selle vastu väga tõsine huvi. kui me räägime audiovisuaalvaldkonnast, kinost, siis meil on vaja seda valdkonda edendada. meil on vaja edendada filmitööstust kui sellist. me peame tingimata eh, edendama online platvorme, need on meil alles lapsekingade tasemel. me peame tõepoolest näitama, et meil on pakkuda tõeline euroopalik eh, digitaalmaailm. vaatamata sellele, et öö, eh, rahastus tuleb ka osalemisest rahvusvahelistest programmidest, ei saa me täna ühtsest euro-, digitaalsest Euroopast veel rääkida. me peame looma kõikidele võrdsed tingimused. kui me seda ei tee, siis eh, ei taga see õiglase konkurentsi tingimusi kultuurivaldkonnas on meil jätkuvalt projektid, mida rahastavad mitmed osapooled, meil on tõepoolest tegemist sektoriülese lähenemisega, on oluline, et kui korraldatakse rahastamiskonkursid, et teda tehtaks vahet väiksemate ja suuremate projektide vahel. tuleb arvestada, et sektori suutlikkuse tõstmine on üks meie peamiseid prioriteete. me peame siin ka edendama liikumust. ma arvan, et siin lihtsalt eh, loomeinimesi jäetakse tahaplaanile. me oleme uurinud, millised asjad on tehtavad, mis on saavutatav, me oleme eh, määratlenud vastavad indikaatorid, kuid eh, siin kultuurivaldkonnas puuduvad ka sobivad instrumendid eh, loome kvaliteedi hindamiseks. meil on taha tarvis teha piiriülest koostööd, edendada platvorme ja nii edasi. nüüd, kui me räägime tõlkimisest, siis tõlkimine tuleb tagada, see edendab koostööd ja selles osas ongi esitatud kõige parem öö, kõige suurem osa projekte, kuid neid projekte on saatnud edu ainult kolmeteistkümne protsendi ulatuses me peaksime tegema innov-, tegelema innovatsiooni ja ka kaas ühistootmisega. see annaks meil võimalus seniseid rahalisi vahendeid paremini ära kasutada. kui me korraldame ka konkursse, viimane nendest tähtaeg lõpeb novembris, siis nendest projektidest eh, saadab edu nende võimalus rahastatud saada kõigub kuskil kolmeteist ja seitsmeteist protsendi vahel. me peame tõepoolest arvestama, et peab, et me peame rahastama projekte, mis laiendaksid ja süvendaksid Euroopa mõõdet. aga samas on kultuurivaldkonnas sektoreid, millele raha lihtsalt ei jätku. me peame arvestama ka kõikide sektorite õi-, eluõigusega. meil on siin erinevaid projekte, mis on paljutõotavad ja me loodame, et äh, lisanduvad järjest äh, uued äh, projektid ja projektide taotlused, muuhulgas ka ilukirjanduse tõlkimise valdkonnas. kakskümmend neli protsenti Eh, esitatud projektidest leiavad ka rahastuse. kuid jutt käib vähetuntud keeltest tõlkimisest või nendesse tõlkimisest, siis meil on siin ette välja töötatud erinevad, eh, erineva ajalise pikkusega projektid siin ma leian, et on vahel on see väga ti liiga tihe side kirjandusauhinnaga. ma leian, et me ei peaks mitte ainult tõlkimise eest äh, hoolitsema, vaid me peaksime hoolitsema kogu kirjastustegevuse edendamise eest. Te teate, et loov Euroopa programmi raames on erinevaid mitmesuguseid programme, kultuuripealinnade projekt, Euroopa kultuurimärgis, Luksi auhind. mis puudutab kultuuripealinnu, siis mul on selles osas kolmekümneaastased kogemused me peaksime tegema mingi vahekokkuvõtte, sest ma leian, et kultuuripealinn on üks kõige paljutaotavamaid strateegiaid, mida me peame senisest rohkem ja laiemini kasutama. kahe tuhande seitsmeteistkümnendast aastast on meil ju uued prioriteedid ja me peame arvestama ka nüüdses sellega, et me korraldame konkursse eh, meile saabunud põgenikele kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal on see võetud ka öö, äh, koostöökava tööprogrammi. kuid tegelikult see, äh, kui sellest kujub nagu tõeline monstrum ja see saab olema niivõrd ulatuslik öö, äh, programm, milleks kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal eelarverida veel polnud eelarvelisi vahendeid eraldatud. kui me räägime kontaktpunktidest, siis nad leiavad, et nad on ebapiisavalt kaasatud eh, nende projektide väljavalimisse ja elluviimisse väidetakse, et asjaajamine on endiselt keeruline ja kuigi oli juttu sellest, et seda on nüüd lihtsustatud, siis nende praktikute arvest, arvates pole see sugugi nii. puuduvad vastavad formularid, nagu ka Erasmuse puhul soovitakse soovitakse terviksumma eraldamist ja mitte rahastamist vastavalt töö käigus tekkivatele kuludele. vahel ei jää küll muljet, et äh, selle töö käigus pääsevad maksvusele tõepoolest spetsiifilised kogemused. vahel on need hinnangud väga hüplikud kui me räägime loovkultuuri ettevõtetest, siis koos kultuuripärandiga tahaksin öelda ka muusika, arhitektuuri ja disaini osas, et need on Euroopa kultuurilise mitmekesisuse tagatiseks. me peame siin tegele-, me peame siin pöörama enam tähelepanu innovaatilistele projektidele, aga ka inimeste kvalifikatsioonile, silmas pidades seda, et me peame kõik selle kvalifikatsiooniga seonduva täiesti uuesti läbi mõtlema ja kui me räägime nendest läbivatest programmidest, siis seejuures on see eriti oluline, tagamaks loov E, Euroopa programmi mundu, El Mund-, Mundus e, toimimise. me räägime erinevatest piirkondadest, Vahemere piirkonnast, kuid me näeme, et e, tegelikkuses need läbiva iseloomuga programmid ei toimi muidugi soovitakse väga palju asju ühiselt ellu viia, kuid on väga palju lahtiseid küsimusi. tahaksin välja tuua kolmekümnendal septembril avati konkurss finantsinstituutidele me, meil on kasutada sada kakskümmend miljonit eurot, nagu te teate. rääkisime eh, Connect peadirektoraadiga ja palusime, et nad mõtleksid, kuidas neid vahendeid saaks integreerida EFSiga, millest peaks kujunema äh, Äh, selle projekti ja selle rahastamise viisi lakmuspaber. selleks, et mitte ainult ei peetaks silmas VKE-sid, vaid ka mittetulundusühinguid. aga väga sageli äh, tehakse rõhuasetus vaid VKE-dele ma tahan teid juba ette tänada teie panuse eest sellesse raportisse. jah, võib-olla ma ei ole kõiki küsimusi siin põhjalikult käsitlenud, kuid ma leian, et muudatusettepanekute kaudu saate te seda teha. ja palun. aitäh proua juhataja, ma tänan teid selle suurepärase raporti eest, ma olen teiepoolse analüüsiga täiesti nõus. on väga oluline, et me programmide elluviimisel tagaksime sidususe. Te meenutasite seda meile oma sõnavõtus, aga ka täitevagentuuride puhul on vaja, et me kaasaksime neid senisest enam. sektoripõhine lähenemine on väga oluline. aga me peame kohanema niisugustele asjadele nagu innovatsioon, konkurentsivõime ja kohandama programmid vastavalt nendele vajadustele. on vaja ka tagada sünergia teiste programmidega, nagu näiteks Horisont või Euroopa kakskümmend kakskümmend. ma olen raportööriga täiesti nõus, et me peame lihtsustama ligipääsu meil on vaja äh, punkte automaatselt jagada. asi on ju selles, et suurendada meie toimekust, produktiivsust. ma leian, et on oluline ka selles osas, et meil oleks toimiv töörühm, kes sellega tegeleb kui rääkida liikmesriikidele osutatavast abist, siis ma leian, et see peab olema äärmiselt läbipaistev ja äh, tegema kõik selleks, et hõlmata äh, programmi Loov Euroopa senisest rohkem projekte. kui me räägime meediast, kui me räägime filmipärandist, kui me räägime filmitööstusest, siis me peaksime kaasama kõik need valdkonnad, kui me tahame rääkida meediavaldkonna toetusest ja tema edendamisest. kui me räägime filmiloomingust, siis tuleb arvestada seda, et me peaksime kaasama sellesse protsessi eh, ka eh, filmitegijaid endid, selles osas on meediamundus tõeliseks probleemiks. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal kui me räägime rahastamisprogrammist, pankade garantiist, laenudest ähm, loovtööstusele, kõik need küsimused vajavad terviklahendust. me ju määratlesime projekti ülempiiriks kaks miljonit eurot ja tekib küsimus, kas tõesti audiovisuaalvaldkonna ja tööd öö, saavad olla rahastatud nii vähese summaga ma tervitan raportööri ettepanekut, et nüüd on oluline kahe tuhande seitsmeteistkümnendaks aastalt teha ettevalmistustega Euroopa kultuuripärandi aastaks. lõpetuseks tahaksin öelda, et ka muusikasektor on äh, valdkond, mille küsimused tuleb selgeks rääkida me peaksime arvestama sellega, et ka muusikal on Euroopa kultuuris oma koht ja õigus. suur aitäh. ja nüüd kolleeg Jekonu, palun. Eh, suur tänu. tegemist on väga pika raportiga ja väga äh, laia teemaga ja see kindlasti ähm, käivitab ka minult poolt teatud muudatusettepanekuid, mida on kahte tüüpi. ühed, millega oleks vaja asju korrigeerida ja teisi, mis täiendavad seda, mis on juba raportisse sisse pandud. mul on hea meel öelda, et äh, minu muudatusettepanekud on pigem seda teist tüüpi üritame lihtsalt täpsustada ja täiendada seda, mis on juba raportis kirjas ja teeme kõike seda heas usus. mõnede teemade osas äh, soovin kindlasti panustada, tegemist on väga tähtsa raportiga ja see käsitleb kõikvõimalikke teemasid, mis selle valdkonnaga seotud on. suur tänu, proua esimees, ja jään ootama koostööd teiega. aitäh ka mina jään neid ettepanekuid ootama, ma olen väga avatud. ja nüüd proua Trüffel. jah. suur tänu, Silvia. üldiselt öeldes, mis puudutab äh, programmi filosoofiat, siis me teame, et on olnud teatud arutelusid, kas on õige kultuuri ja meediat äh, kokku viia. mina seda küsimuse alla ei sea, aga see, mida peame hetkel vaatama, on on see, et äh, see ei ole nii edukas, kui oli mainitud ja seega on meil vaja vaadata, kas see toimib või ja sama puudutab ka neid tagatisfonde, jah, peame vaatama, kas see toimib ja kas see toimib, kui komisjon seda tahab või, või tegemist ei ole kasuliku vahendiga, hetkel on väga keeruline seda kritiseerida, aga me peame tulevastel kuudel ja aastatel vaatama ja järgmise programmi osas on oluline vaadata, millised on täiendavad tagajärjed. jah, on põhjuseid, miks ainult üks peadirektoraat peaks vastutama kogu programmi eest ja miks seda ei peaks jagama erinevate vahel laiali alati väidetakse, et väga on hea, et kui komisjoni poolt kultuuriküsimustega laiem ring tegeleb, jah, see on mõnes mõttes mõistetav, aga teisest küljest kui oleks selgelt jagatud vastutus, siis äh, ka seda, äh, selle toetuseks on häid argumente. nüüd, äh, mis on loov Euroopa programmis suhe majanduslike elujõuliste aspektidega mis oli üks äh, komisjoni põhimuresid. aga see, mida me praegu näeme, puudutab seda, et see on liiga ühekülgne, liiga palju keskendutakse majanduslikule edule äh, publiku arendamisele, aga see nii-öelda tuumküsimus, kultuur ja mittetulundusprojektide teema ei ole vajalikus tasakaalus ja seega me peaksime üritama seda muuta me ei lähe mitte vastuollu selle eesmärgiga, vaid minu arvates meil oleks vaja paremat tasakaalu. ja see, mis me siin näeme, on see, et paljud kultuuriprojektid, eriti just väiksemad neist, kurdavad, et neil ei ole piisavalt võimalusi ja taotluste esitamine ei ole piisavalt lihtne ja mitte esimest korda ei räägi me sellest, aga siiski on ikkagi asjakohane see, et siin on vaja teatud muutusi ja nagu sa juba ütlesid, siis taotlused peaksid olema äh, kohandatud enam ka väikestele projektidele. ja see on seotud ka meie noorte kolleegidega. loov Euroopa programm peaks keskenduma rohkem kultuuridevahelisele dialoogile. praegusel hetkel see väga selgelt välja ei tule ja mina tahaksin seda programmis äh, tugevdada ja keskenduda rohkem sellele vajadusele kultuuridevahelise dialoogi nimel. üldiselt öeldes on meil vaja rohkem võrgustiku toetust ja see, mida ma toetan, on see üldine lähenemine alt üles selle programmi puhul, eriti mis puudutab selle kultuuri osa. ja nüüd äh, mõningad kriitilised punktid mis puudutab, Silvia, sinu ettepanekut, et Euroopa koostööprojektid oleks vaja jagada kolmeks valdkonnaks, innovatsioon, mobiilsus ja koostootmine, ma ei ole päris kindel, kas see on parim võimalus, parim lahendus ja seega käsitleme mõningaid sinu ettepanekuid, aga üldiselt öeldes, mida ma siinkohal tahaksin rõhutada, puudutab seda poliitilist filosoofiat selles programmis ja isegi kui me tahame loomajandust rohkem toetada, siis ei tohiks me kultuuriprogramme ja väiksemaid programme tähelepanuta, projekte tähelepanuta jätta, aitäh! suur tänu! suur tänu kolleeg äh, Tšambaski, kes on variraportöör, pidi minema teise komisjoni hääletama ja seega ta ei saa siin olla, ta vabandab selle eest ja palus minul mõningad märkused edastada ja alustuseks soovib ta raportööri tehtud töö eest tänada. loov Euroopa on üldiselt üsnagi erukas programm äh, variraportööri silmis ja ilmselgelt raportöör leiab sedasama ja sellega on ta nõus aga ECR-il on raske kõiki ettepanekuid heaks kiita. programm on tõsiselt alarahastatud, meie seda ei leia, ega ka seda, et oleks vaja laiendada ja, ja rakendada kolmandates riikides või kasutada kultuuridiplomaatia vahendina. teiste prioriteetide nagu rändekriisi osas uued rahastamisvaldkonnad mitteprioriteetsetes valdkondades ei ole alati teretulnud Euroopa Liidus on väljakutsed, mida varem ei ole olnud ja me peame prioriteedid seetõttu õigesti paika panema. see ei tähenda, et me peame tingimata rohkem raha nõudma, see ei muuda olukorda tõhusamaks ja tavaliselt seda ei teegi. me peaksime kasutama olemasolevaid vahendeid kõige paremini ja siis hindama, mis valdkondi me prioritiseerime ja teatud valdkondades on vaja eh, parendusi ja see, need on väärinud meie tähelepanu härra Tšambatski ütleb, et tal on kahtlusi teatud äh, juhtimisvaldkondade osas, arvestades, et seda äh, juhivad erinevad üksused, otsuse tegemine võib olla liiga keeruline ja mitte piisavalt sidus, eeldades, et me soovime tulemusi ja tõhusust. lisaks on vaja just eriti rõhutada sidusust äh, kõigis valdkondades, loov Euroopa ei ole piisavalt küps, et äh, kõigi väljakutsetega toime tulla ja on vaja tulevikus paremini arvesse võtta kodaniku ja tööstuse äh, vajadusi, aitäh! suur tänu, härra Strojevski! suur tänu, alustuseks sooviksin tänada raportööri ja tuua välja järgmist me käsitleme seda programmi piisavalt varakult selleks, et äh, seda ette valmistada põhiaruteluks. ja nüüd minu järeldused. kõigepealt tegemist on väga olulise äh, äh, võimalusega saada infot kultuuri kohta, mis võimaldab käsitleda keerulisi teemasid, mis on seotud väärtustega. teadmiste kogumine on väga oluline, sest hetkel me piisavalt ei tea. teadmised, mis, mida saab kasutada, ei ole piisavalt kvaliteetsed, seal on tihtipeale vigu äh, ja tihtipeale on tegemist lihtsustatud äh, andmetega, ehk siis andmed Euroopa kultuuri kohta äh, ei ole piisavalt kvaliteetsed ja Euroopa Parlament peaks viitama vajadusele seda täiendada. nüüd teine märkus. kõik see, mis viib bürokraatia vähendamiseni, finantssüsteemi lihtsustamine, eriti seoses vabaühendustega ja kasutajatega, kes on väga kriitilised bürokraatia osas me toetame kõike seda, mis viib menetluse lihtsustamiseni äh, aruandluses ja kolmas märkus, ma toetan, et me teeme vähem, aga teeme paremini, selle asemel, et teha rohkem ja, äh, ja kehvema kvaliteediga. seega ma ei äh, toeta seda, et meie vastutus Euroopas peaks olema just väikeprojektide osas meie vastutus kultuurivaldkonnas ei ole osa kogukonnapoliitikast. programmid nagu Euroopa kultuuripealinn ja nii edasi peavad olema ellu viidud kõrge kvaliteediga, sest ainult sellisel juhul on võimalik neid äh, õigustada ja kui peadirektoraat peab käsitlema palju väikeseid projekte, siis võin juba öelda omast kogemusest, et see ei ole teostatav. meil on vaja vähem, aga parema kvaliteediga. see on väga tähtis küsimus ja viimane märkus, Euroopa kultuuripealinna näide. ma tean, et äh, tunnen peaaegu kõiki viimaste aastate projekte, enamus Euroopa kultuuripealinnadest on ebaõnnestumised mitte edulood, aga keegi ei ütle seda kõva häälega välja, sest me lihtsalt tahame seda projekti kaitsta. projekt iseenesest on hea, aga suure hulga raha kulutamine mõningate linnade peal on lihtsalt raha tuulde loopimine lõbustamisele, sest see ei jõua hariduse tasandile. me peame käsitlema parimaid äh, näiteid ja neid levitama ja õppima ka läbikukkumistest. sellest lähtuvalt on võimalik pädevust suurendada ja omada rohkem väiteid selleks, et eelarved äh, laiendada, aitäh. suur tänu, järgmine kolleeg, palun. Äh, lugupeetud proua esimees, minu arvates selles väga keerulise teemal, mille kohta olete raporti koostanud, olete väga edukalt tegutsenud, raport on suurepärane, see tõstatab mitmeid olulisi teemasid ja me käsitleme neid muudatusettepanekutega. ma ei hakka kordama seda, mida kolleegid just ütlesid, ma tahaksin lihtsalt rõhutada, et mul on teatud kõhklusi selle seose vahel meedia ja kultuuri vahel kas see toimib. ma olen väga vastu sellele, millele te viitasite, mis puudutab ähm, ettevõtlikkuse kriteeriumit ja ma kardan, et äh, see programm, nii nagu ka Erasmus pluss ja teised sarnased Euroopa Liidu projektid, mis on hea tahtega käivitunud, on muutunud äh, väga bürokraatlikuks ja võib-olla praegusel hetkel peaksime me mõned tegevused kõrvale jätma ja neid programme lihtsustama ja muutma neid sisulisemaks, praktilisemateks ma olin üllatunud selle viieteist protsendi üle, millele viitasin, mis puudutab kultuuriprogramme. võib-olla peaks selle üle järele mõtlema. lisaks sellele ma tean, et mitmed kunstnikud, vähemalt minu riigis, aga ka teistes riikides, kellega ma olen ühenduses olnud, on pettunud. see on nende viimane võimalus, ainus võimalus, kuidas Euroopa Liidult raha saada, aga need summad on nii väikesed, konkurents on tohutu ja bürokraatia ületamatu ja seega nad eelistavad lihtsalt eemale hoida ja lihtsalt omaette edasi tegutseda. võib-olla peaks ka selle üle järele mõtlema võib-olla rohkem, kui te tegite ja võib-olla peaks vaatama, kuidas oleks võimalik seda määra suurendada, mis hetkel ei ole vastuvõetav. ja nüüd äh, viimane märkus, mida ma olen juba mitmeid kordi varem teinud ja millele on ka teised viitanud ma ei usu, et Euroopal on praegusel hetkel palju teemasid, millest kinni hoida nendel väga rasketel äh, aegadel peale kultuuri ja kordan seda veel kord, me peame kultuurist hoolima. Äh, see rahastus, mis me sinna suuname ja see hool, see, et on teatud nägemus, et kultuuriinimesed on need, kes on marginaalsed on ähm, midagi, mis äh, seavad kultuuri ohtu. ja te teate, et tõsised ohud Euroopas tulenevad ähm, kultuuri puudumisest ja seda väljendan ma ka oma muudatusettepanekutes, aitäh ja esitan oma ettepanekud teile. aitäh. järgmine kõneleja suur tänu, teen väga lühidalt, ma sooviksin tänada teid raporti eest ja loomulikult oli väga raske äh, käsitleda seda kompleksset lähenemist ja teha konkreetseid ettepanekuid, kuidas olukorda parandada. avaldaksin toetust eelkõnelejale, me oleme, meil on konkreetsed kogemused äh, näiteks selles osas, mis puudutab äh, kultuuri pealinna teemat meil tõesti ei õnnestunud võib-olla piisavalt hinnata äh, kõiki neid projekte ja ma arvan, et äh, programmi peaks ära kasutama maksimaalselt ja selleks on meil vaja seda korralikult analüüsida. avaldaksin toetust kolleegile, kes ütles, et me peaksime keskenduma projektidele, mis on kõrge kvaliteediga ja mõtlema ka, kuidas neid projekte esile tuua näiteks Euroopa kultuuripealinna teema ei ole väga laialt tuntud, vahel inimesed ei tea midagi nende kohta ja peaksime ka see, nendele aspektidele keskenduma, aitäh. suur tänu, Petra, palun järgmiseks. suur aitäh. ma tegelikult ei tavatsenudki enam midagi öelda, kuid Euroopa kultuuripealinna teemal öeldu provotseerisid mind, ma möönan et kultuuripealinnade aadressil tehtav kriitika on see, mida ma absoluutselt ei jaga. minu meelest on arvukalt äh, väga positiivseid näiteid selle kohta, kuidas kultuuripealinnad oma tööd mõistavad ja kuidas nad seda piirkondlikult äh, ja kestlikult äh, ellu viivad, sellega piirkonnale suurt mõju avaldades. ma ei taha sugugi julgeda väita, et kõik kultuuripealinnad on olnud läbikukkumise äärel, et nad pole teinud head tööd. Neil on vaja pidevalt nende tööd ju regulaarselt ka hinnata. me ju hiljuti vasti võtsime parlamendis vastu dokumendis, milles me asetasime taas kord rõhku sellele, et kultuuripealinnaks olek ei ole mingi sündmus, mis omab ainult väga lühiajalist mõju, eh, vaid mõjub, eh, avaldab kestlikku mõju ka eh, ees, kultuuripealinnaks olemisele järgnevatele aastatele ja see on väga tähtis, mistõttu me peaksime, kui me räägime raamist Loov Euroopa, Eh, siis me ei peaks siin nagu kultuuripealinnu selles dokumendis üles tähtsustama, see on ainult pisike osa kogu sellest tööst. arvestage, et kultuuripealinnad on need, kes organiseerivad raha kultuuripealinnaks olemiseks ja nende kultuuripealinna olemise ajal läbiviidavateks programmideks. Nad teevad seda ise ja me ei maksaks eh, eh, selle enda nööpi, selle mantli eh, ette õmmelda. ma leian, et me peaksime keskenduma raportis mitte niivõrd kultuuripealinnadele, kui eh, selleks on minu arvates meil viim-, teistsugusedki raportid ja mõne, mõne neist oleme üsna hiljuti alles vastu võtnud, seetõttu me peaksime eh, tõepoolest fookuse mujale juhtima, nii halvad ei ole need kultuuripealinnad sugugi, on teisi valdkondi, mida kritiseerida. aitäh, tulles selle teema juurde tagasi, ma ei taha siin dialoogi avada selles osas, aga teisest küljest, mis puudutab õiguslikku alust, siis see ei puuduta loov Euroopat, vaid eelarvet ja me peame need asjad lahus hoidma, see raport ei käsitle seda teemat Euroopa kultuuripealinnade osas, tegemist on eraldi te teemaga, isegi kui nad eelarvest tulenevad samast osast. aga nüüd viimane kõneleja, palun. aitäh ma arvan, et senine arutelu on näidanud, et äh, meil on vaja rohkem käsitleda seda teemat siin komisjonis, sest seoses komisjoni äh, järgmise aasta hinnanguga meie komisjon peab rõhutama selle analüüsi vajadust, et meil oleks korrektne arutelu komisjoniga. see punkt neliteist investeeringutest, mis puudutab kogu eelarvet, näitab selgelt ära, millised on meie nõudmised, äh, et me soovime rohkem tegevusi ja soovime inimesi rohkem kaasata Euroopa arutellu, selleks, et arvamusi vahetada, äh, millised on väljakutsed ja takistused. ja lõpuks üldine huvi et ära kasutada need vähesed ressursid kõige paremini, mis kättesaadavad on, aga see ei tähenda, et me ei peaks küsindama eh, midagi täiendavat, kui me ei soovi rohkem. kolleeg Strojevski ja seejärel komisjon. teen väga lühidalt. ei mina ega mu kolleeg proua Soidurova ei öelnud, et Euroopa kultuuripealinn on läbi kukkunud teema me lihtsalt rõhutasime, et vaja on edulugusid selgemalt esile tuua ja tõesti vastab tõele, et sellega seotud linnad on kulutanud viiskümmend miljonit eurot aastas ja meie oleme lisanud ainult ühe miljoni, ehk siis proportsioonid on paigast ära. see, mis mind eriti huvitab, on parimaid projekte esile tuua ja olla kriitiline ebaõnnestumiste puhul aitäh. ja nüüd annaksin sõna komisjoni esindajatele, kas nad soovivad midagi öelda, palun. ja samuti tahaksin teid tänada tehtud töö eest. aitäh meil on väga hea meel selle huvi eest, mida see komisjon on pööranud loov Euroopa programmi elluviimisele ja samuti oleme me tänulik nende ettepanekute eest, mis on raportis ja, ja mida, mis toodi välja arutelus selles, kuidas selle programmi juhtimist parandada. me oleme loomulikult nõus sellega, et programm on alarahastatud, me teame seda ja me näeme seda igapäevaselt, kui me projekte hindame ja loomulikult oleme nõus selle ettepanekuga rahastamist suurendada, juhul kui see peaks osutuma võimalikuks. samuti oleme nõus sellega, et meil on vaja valdkondadevahelist tööd tugevdada selles programmis. me oleme kursis, et hetkel me ei rahasta piisavalt ja, ja piisavas ulatuses neid äh, projekte, mis on nii audiovisuaalsed kui ka mitte sellise kombinatsiooniga. valdkonnavaheliste projektide puhul, kui sealt vähendada see kogus, mis on reserveeritud finantsvahendist ja mis on ka haridus audiovisuaal Äh, valdkonna ja kultuuri rakendussamandad, siis äh, jääb meil raha ainult väga väheste olulisemate projektide jaoks. samuti võtame arvesse raportööri tahet programmi avada Lõuna-Vahemere piirkonna riikidele, eriti mis puudutab Tuneesiat ja me töötame selle nimel. samas aga ütleksin, et võib-olla on veidi ennatlik äh, praegusel hetkel näha, milliseid programm, muudatusi oleks programmi vaja teises osas tuua seitsmeaastases perioodis. käesoleva aasta lõpuks vähemalt kultuuri osas ei ole meil piisavat infot äh, rahastatud projektide kohta enamuse nende projektide eluiga on kaks või enam aastat. see tähendab seda, et alles nüüd hakkame me esimesi tulemusi nägema ja sellised, sellise info saame põhiliselt järgmisel aastal ja vahehindamise ajaks on meil äh, nii-öelda kriitiline mass võib-olla olemas, teadmine selle kohta, kuidas äh, programm toimib, praegusel hetkel on seda väga raske öelda. aga loomulikult äh, vahehindamist tutvustame me ka Euroopa Parlamendile circa aasta pärast mis puudutab valikukriteeriume äh, kultuuri alaprogrammide puhul, siis lähtutakse õiguslikust alusest, samal ajal aga üritame me alati tagada, äh, kaasates ka sõltumatuid eksperte kaasates, et äh, kunstiline kvaliteet oleks projektide puhul arvesse võetud ja see võib tunduda veider, aga see ei ole tegelikult äh, määruses sätestatud. ja võib-olla ei võeta arvesse seda, et äh, need peaks olema väga kõrge kvaliteediga, aga igal juhul see ei ole ametlik äh, nõue programmile iseenesest. me peaksime arutama seda, kas on võimalik teha see, mis puudutas seda ettepanekut jagada rahasumma, mis on reserveeritud koostööprojektidele, mis on väga piiratud, neliteist miljonit aastas, ja luua uusi kategooriaid, sest me kardame, et arvestades seda, kuidas programm toimib, võib-olla loome me sellega veelgi keerulisemaid ja piiravamaid tingimusi valikuprotsessiks. ja seda peaks võib-olla samuti arvesse võtma see puudutab ka võrgustikke, selle asemel, et rahastada ainult nende ole-, oleme me soovinud, et need võrgustikud oleksid projektidele suunatud, aga samas raha, mis läheb võrgustikesse, tavapäraselt kasutatakse ära nende poolt, kes äh, tegutsevad, ehk siis need projekti äh, lõpptulemused on boonuseks selle võrgustiku eksistentsi järel. ja me ei näe praegu äh, mingisuguseid kaebusi selle kohta võrgustike poolt sellise süsteemi osas. samuti analüüsime me valikumetoodikat, mida sõltumatud eksperdid äh, läbi viivad, aga igal juhul me teeme koostööd kahekümne tuhande nimekirjas oleva isikuga ja projektid millele äh, suunatakse inimesed, kes seda valdkonda konkreetselt tunnevad. mõned ettepanekud äh, liiguvad õiges suunas, aga nende rakendamine tõesti tundub, äh, sõltub rahastamisest erinevad ideed ja hindamised, hindamissessioonid Brüsselis lähtudes praegustest äh, tingimustest, tähendaks seda, et meil oleks lihtsalt vähem raha äh, koostööprojektidele, seega peame me alati arvesse võtma, äh, mida on vaja selleks, et, ähm, et mis puudutavad piiratud tegevusi. nüüd tulevane programm pärast kaks tuhat kakskümmend aastat, siis selles osas ütleksin ma, et ähm, võib-olla peaksime hakkama mõtlema sellele struktuurile koos Euroopa Parlamendiga, kui võimalik. sest nagu te näete, siis äh, programm ei ole hästi tasakaalustatud. mõned äh, saadikud, kes sõna võtsid, viitasid sellele, et võib-olla oleks vaja äh, sügavamat restruktureerimist tulevikus ette näha me oleme mõelnud raamprogrammile loovuse ja kultuuri valdkonnas, mis tooks äh, ühe katuse alla mitte ainult audiovisuaal- ja, ja muud äh, teenused, aga lähe, mis läheks veelgi kaugemale ja tooks äh, sama süsteemi alla ka disaini, meedia laiemas võttes ja võib-olla isegi ka turismi, mis on teatud mõõtmeks kultuuripärandi puhul ja me tahaksime Euroopa Parlamenti kutsuda üles äh, selles analüüsis osalema siis, kui see aeg on äh, küps äh, ja teeme omapoolseid ettepanekuid ka seoses vahehindamisega. ja me soovime paika panna mõned ideed, kuidas koostada tulevasi programme järgmise aasta teiseks pooleks hiljemalt. mis puudutab Euroopa kultuuripealinna teemat, mida me siin ka arutasime, jah, tegemist on millegiga, mis äh, programmi ei, ei koorma, sest me kulutame iga aasta ainult üks koma viis miljonit äh, auhinnale, aga tegemist on põhimõttega, mis äh, loob väga suure võimendusefekti. me näeme, et meil on võimalik ähm, juurde saada väga suured summad raha selleks, et kultuuriprogramme toetada konkreetsetes linnades ja me peame tõesti seda hindama ja iga linna puhul tehakse seda väga detailselt ja me jätkame Euroopa Parlamendi kursis hoidmist ähm, nende sammudega, aitäh. Grazie alla Commissione, io vorrei solo suur tänu komisjonile nende kommentaaride eest Äh, toon välja põgusalt paar mõtet, äh, muidugi arutame seda ka variraportööridega ja arutame edasi ka komisjoniga seda, aga paar kommentaari siiski. Äh, ma olen igati nõus, et on probleem, millele kolleeg siin viitas ja see on see, et mingil viisil on vaja ennast tugevdada tuleb tegutseda olemasolevas õiguslikus raamistikus ja me peame vaatama, kuidas seda paremini rakendada. minu raporti kolmas osa ongi natuke teistsugune selles mõttes, et seal vaadatakse seda, mis hakkab saama tulevikus, järgmisel aastal ja edaspidi. et vaadata, kas on mingi uus viis, kuidas äh, tulevikus hakata toimima, näiteks äh, uue määruse raames. ehk siis kolmandas osas käsitlen ma Äh, olemasolevaid reegleid, aga see, mida teie ütlesite selle kohta, et määruses juba olemasolevaid teemasid üle vaadata, on hea, et äh, on tõesti variant, et parlament selle formaalselt välja tooks, et nii võiks teha. me peame selgelt välja ütlema, et tegemist on millegagi, mida me soovime ja et see on ühtlasi kooskõlas määrusega, et see on seal implitsiitselt välja öeldud ja ma arvan, et see on juba praegu võimalik. ning see võiks olla üks kriteeriumidest. veel üks mõte programmi kohta. ma arvan, et meile tekitab see pisut segadust, et erinevad aspektid tuua kokku ühte raamistikku ja et see kõik oleks kasulik seda mainis kolleeg Truppel, kolleeg Strelski ja ka härra Grammatikakis. me peame kõige suutma endale natuke lähemale tuua, selleks et see uus üldine raamistik paremini toimiks, vähemalt kahes valdkonnas. esiteks sektoriüleses valdkonnas tuleb ähm, toetada tegevusi, mis on sektoriülesed, näiteks sotsiaalne kaasatus ja kultuuriline dialoog on sellised teemad, mis peaksid just seal olema käsitletud, mitte individuaalsetes programmides. lisaks on vaja tõsta koostööd peadirektoraatide vahel ja selle äh, valdkonnas, kuidas nad programmi rakendavad. jah, on olemas juba töörühm, aga on vaja ka rohkem dialoogi nüüd, kui rääkida rahastusest, siis äh, räägiti, et rahastust ei ole piisavalt. varem Connect peadirektoraadi äh, peadirektor ütles, et EFSI kaudu võiks kasutada nii-öelda front-loading ut, see oleks võib-olla üks variant natuke selle rahastusvahendi koormust vähendada ja vajadusel ka mujal rahastust kasutada, kui rääkida kultuurist ja nähtavusest siis te rääkisite väikestest projektidest. ma siin segan kommentaare omavahel kokku. aga ma arvan, et on kaks viga, mida me ei tohi teha. esiteks, me ei tohi teha viga, et me eeldame, et see projekt on mõeldud ainult suurtele gruppidele. ma arvan, et tegelikult nii ei ole. sest kvaliteetseid projekte, mis toodavad ka Euroopa lisaväärtust, selliseid projekte võib tulla ka väga väikestelt gruppidelt ja praegu me näemegi seda, et liikmesriigi tasandil ei ole palju võimalusi, mistõttu loovalt Euroopalt palutaksegi vahendeid selleks, et täita neid lünki, mis jäävad liikmesriigi tasandil. aga isegi, kui me räägime väga väikestest projektidest, siis ka need võivad olla pilootprojektideks või, või mudeliks äh, selleks, mida tulevikus tehakse siis ehm, see, mida me rääkisime koostöö kohta, vastan siin proua Trüppelile. ma arvan, et siin on tegemist sellise indikaatoriga. minule pakuks huvi teada saada, et millisel viisil saaksime me natuke paremini kohaneda, selleks et koostöö oleks parem. ja et ehm, tagada, et programmi raames on olemas päris inimesed, kes keskenduvad nendele, mis on päris kriteeriumid. ma ei tea, kas see looks hoopis bürokraatiat juurde või see looks rohkem selgust, läbipaistvust. sellele peame me veel mõtlema. jah, siin on palju erinevaid termineid, mida saaks kasutada, aga äh, kui me selle teema lihtsalt käsitlemata jätaks, siis me ilmselt ei ole Äh, paljude toimijate jaoks kõige olulisemad teemad käsitlenud, ehk siis see on tõesti oluline teema. ja siis on veel üks mõte, mis on avatus kolmandatele riikidele. ma arvan, et me oleme kõik sellest huvitatud ja mäletate, äh, vanasti oli meil Meedia Mundus. komisjon ütles, et kõik programmid, nii kultuur kui meedia, äh, laienevad kolmandatesse riikidesse, mitte ainult lähisnaabritesse Eh, lähisnaaberriikidesse ja et selleks kasutatakse kahepoolseid lepinguid, mis tähendaks seda, et mõlemad pooled võtavad kohustusi. loomulikult eh, näiteks Ukraina, mis on raskustes riik, eh, nende puhul oleks teistsugused meetmed kasutusel, sest neil ei ole palju rahastust. samuti me vaatasime ka näiteks Aafrika suunas, eriti viimasel ajal Tuneesia suunas, me oleme nendest riikidest olnud huvitatud, Tuneesiast, Marokost ja ka laiematest aladest ma arvan, et siin on aga risk, et me kaotame need suhted, mis meil juba olemas on, sest et meediamunduse ärakadumine on neid võib-olla natuke heidutanud. ehk siis see, et uues määruses on olemas loova Euroopa mundusprogramm, et see oleks äkki kasulikum kui see, et meil on kõik mitmed äh, kahepoolsed lepingud. mulle on küll öeldud, et sellised kahepoolsed lepingud on juba olemas ja need toimivad, sest et need teevad asjad väidetavalt lihtsamalt, lihtsamaks Äh, siis kui rääkida võrkudest, siis ma saan suurepäraselt aru nendest probleemidest, mida võrkude puhul välja toodi. aga kui me ei taha minna tagasi minevikku, kus me ainult grante andsime, ehk siis pakkusime rahastust selleks, et töö hakkaks toimuma, kui me tahame, et need võrgustikud paremini toimiksid, sest võrgustikud ju esindavad väga kogu maailma kultuuritaristut kust tuleb väga palju kasulikku teavet, siis selle jaoks ma arvan, et me peame tagama selle, et meil oleks selline segu. ja segu mitte ainult projektide mõttes, aga ka selles mõttes, et eh, paljud erinevad inimesed oleksid sellega seotud, sest vastasel juhul on meil risk, et me kaotame sellise võrgustiku, mille me praeguseks loonud oleme siis räägiti veel kultuuripealinnadest. mina ütlesin, et see nüüd ei ole siin õiguslik alus, aga täpselt nagu Petra ütles, siis eh, siin on mitu faasi. alguses räägiti nende linnade puhul ainult sündmustest, aga paljudes linnades ja vist praegusel ajal isegi kõikides äh, linnades, sealhulgas minu koduriigi pealinnas, vaadatakse äh, sellise projektivõimekuse poole, et kas on võimalik kogu linn ümber mõtestada lähtuvalt kultuurist, vaadatakse näiteks tööstusalade poole ja ma arvan, et just sellel põhjusel ma soovitangi seda, et meie poliitikaosakond peaks seda teemat uurima, et me oleksime paremini kursis sellega, mis selles valdkonnas toimub. üks teema, mille puhul ma olen teiega täiesti nõus ja kus tuleks minu poolest äh, rohkem tähelepanu pöörata, see on nüüd liikuvuse teema, inimeste liikuvus. Ehm, ja just, et liiguksid inimesed, mitte ainult äh, kultuuriloome kogu selline suhete oma, omavaheline majandus, digitaliseerimine, kõik on väga oluline ja nendes valdkondades ma olen igati avatud äh, nende teemade käsitlemisele. küll aga, kui rääkida vahenditest, siis ma arvan, et praegu me peame aru saama, et kultuurita Euroopa on tulevikuta Euroopa ja me peame välja mõtlema, kuidas mõõta sotsiaalse sidususe, inimeste vabadust, kõike muud sellist mõõta. seda, et inimestel oleks võimalik ennast väljendada kultuuri kaudu. see annabki inimestele identiteedi, see tähendab seda, et nad saavad midagi maailmale öelda, midagi Euroopa nimel öelda ja see on üleilmastumise kontekstis väga oluline, me ei taha kõik ühesugused olla, eh, vaid me tahame, et kõik olekski väga mitmekesine. minu jaoks ongi see kogu selle aluseks ja ma arvan, et see on keskse tähtsusega Euroopa ja tulevaste põlvede jaoks. arvan, et kultuuri investeerimine ei ole mitte võimalus, vaid see on kohustus. ja see teema tuleb praegu läbi vaielda ja selle eest tuleb praegu seista, mitte hiljem tegeleda tagajärgedega. arvan, et see on väga oluline ja arvan ka, et Euroopa kultuuripärandi aasta on samuti väga oluline. ma ei jõua kõikidele küsimustele vastata, mida küsiti, muidu me jääksime siia terveks päevaks, aga ma kirjutasin kõik kommentaarid üles, mida välja toodi, sest neid oli väga huvitav kuulata. variraportööridel toimub muidugi koosolek ja me ootame väga teie kommentaare. ütlen teile ka seda, et seitsmeteistkümnes november kell kolm pärastlõunat on Ehm, muudatusettepanekute tähtaeg ja jaanuaris kaks tuhat seitseteist toimub hääletus. enne kui ma annan sõna eh, kolleeg Jimenez Barbatile eh, järgmise raporti teemal, siis ma kasutaksin ka võimalust selleks, et teid kõiki tänada, et te olite siin täna kohal. meiega on siin ka Euroopa kodanikud ja Euroopa on neile väga oluline, meil on siin külalised ja külalised on tulnud Conf Commerciost. tegemist on äh, inimestega väga olulistest Itaalia ettevõtetest. samuti on siin äh, mitmeid tähtsaid külalisi ja meil on hea meel, et te olete kohale tulnud. hindame väga teie panust ähm, töökohal õppimise valdkonnas. tegemist on väga olulise teemaga ning see, et nendel noortel inimestel on võimalik just nõnda õppida, see on väga hea. seega suur tänu tehtud töö eest teile suur tänu, et te tulite siia selle raporti arutelu kuulama, sest loomulikult on see vägagi kooskõlas sellega, millest me siin rääkinud oleme. on väga tähtis, et noored inimesed eh, saaksid tööd teha, et neil oleksid vajalikud oskused ja võimalused. Eh, nüüd hakkab aeg otsa saama, eh, kahjuks ma ei saa külalistele ajapuuduse tõttu sõna anda, aga järgmisena palun sõna kolleeg Jimenez Barbatile tere päevast, teen lühidalt. suured Euroopa projektid olid need, äh, mida me nüüd käsitlesime, ka mina räägin ühest suurest Euroopa äh, projektist, nagu me teame, elab Euroopa Liit läbi raskeid aegu, kuid vastupidavusvõime on midagi niisugust, mis iseloomustab meid kui eurooplasi nüüd, kui räägitakse, et tegemist on euroskleroosiga, siis on eriti oluline mitte lasta mõjule pääseda fatalistlikel ideedel. antipopulism tähendab seda, et Euroopa Liit peab hoidma kõrgel oma ideaalide lippu, ta peab keskenduma kodanikele ja tahan öelda, et meil on oluline näidata, miks see projekt tähendab kodanikele paremat Euroopat ja integreeritumat Euroopat. Euroopa Liidu toimumise lepingu artikkel kakskümmend sätestab, et tegemist on Euroopa kodanikkonnaga ja Euroopa kodanike puhul on tegemist eeldusega, et kodanikud ise Euroopa Liidust senisest enam teavad me ei saa äh, rahulduda lepingusse sätestatuga, vaid me peame olema ise proaktiivsed ja vastama ise küsimusele, mida minu jaoks tähendab olla Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik. ma, see küsimus ei ole mitte retooriline, ma lihtsalt leian, et see oleks samm õiges suunas, sest asi on otseses osaluses ühisprojektides kodanikuühiskonna organisatsioonides, väikestes äh, valdades kuni piirkondadeni välja. see tähendab loomulikult ka seda, et tuleb rakendada konkreetseid meetmeid, jah. meil on linnad, meil on algatused suurendada noorsoosolidaarsust, meil on tarvis äh, Eh, värskendada eurooplaste ajaloolist mälu, väga paljud on näinud, mida on võimalik saavutada hea tahtega, aga praegu tuleb seda ju kõike meele, meelde tuletada, sest et kas või näiteks Brexiti referendum näitas, et me suudame Euroopa Liidu programme väga kehvasti turustada kogu see turundustöö on savijalgadel ja me ei suuda saavutada äh, tulemit, mida me tegelikult programme algatades saavutada sootsime. me ei ole ka tegelikult saareke õhutühjas ruumis, vaid me peame olema avatud kõigele sellele, mis toimub meie ümber. samas on oluline äh, kodanike õigustest kinni pidada, et kodanik teaks, millised on tema õigused ja kohustused. samas on kodanikel õigusi, mis ei ole üldse suhestunud nendesamade kodanike rahaliste võimetega oma õigusi kasutada. kodanike Euroopa meil on tegelikult kodanike Euroopa programmis raames ja kultuurile eraldatud ainult null koma null üks seitse üks äh, protsenti. jah, hea küll, on olemas Erasmused ja miljonid, äh, mis siis kokkuvõttes selle veidi enam kui sada viiskümmend kaheksa miljonit moodustavad, kuid meil oleks vaja seda summat vähemalt kahekordistada, see pole mitte minu peas sündinud mõte, vaid tegemist on Euroopa Komisjoni korraldatud uurimuse tulemusega. Silvia rääkis siin sellest, et Euroopa, et loov Euroopa äh, peaks olema midagi niisugust, mida ka tulevikus saadaks edu, kuid kui me räägime kodanike Euroopast, siis on tegelikult olukord väga kehv, sest et siin rahastatakse eh, projekte ainult kuue protsendi ulatuses nende esitamise arvust. meil on vaja tõepoolest siin edasi minna, kui me tahame eh, ka pikemas perspektiivis oma eesmärke saavutada. on uusi tõhusamaid mehhanisme selleks, et tuua Euroopa Euroopa kodanikele lähemale. nii ma olen siin nüüd teie ees, olen valmis teie märkusteks. võib-olla ma kõike ei suutnudki fookusesse võtta, kindlasti on muudatusettepanekuid selleks, et sellest dokumenti saadaks edu, aitäh. hea küll, mina juhatan koosolekut edasi, sest Silvia läks välja. ja sõna saab proua Kiiu Then Mrs. Guillaume, please. <laughs> Whatever you want <laughs> no kuidas soovite. suur tänu, aitäh, et mulle sõna andsite. ma olen selle teemaga tegelenud ja näinud, et kui entusiastlik see protsess on ja saan teha lühidalt. ja üldiselt olen ma nende teemadega nõus, mida, millest sa just rääkisid meil on vaja tõesti välja tuua positiivsed elemendid, äh, mis on äh, Euroopa tasandi lisandväärtus selle programmi osas. positiivne on ka see analüüs ja ettepanekud õigusliku aluse kohta väga selgelt peab välja ütlema, et äh, parlament peab samuti olema kaasatud otsuse tegemise protsessi. nüüd, mis puudutab rahastamist, siis me ei saa jääda selle juurde see seab usaldusväärsuse ohtu, kui see rahastamine on nii madal, üks euro kodaniku kohta, mis läheb selle programmi tarbeks, kindlasti vajab täiendamist, nüüd lisaks olema nõus sellega, mis puudutab kommunikatsioonivaldkonda, meil on vaja aktiivsemalt, otsekohasemalt kasutada ka digivaldkonda ja sotsiaalmeediat ja lisaks veel see, et projektid peavad Euroopa prioriteete esile tooma ja ma räägin siin sotsiaalsest kaasatusest ja kultuuridevahelisest dialoogist, selles osas äh, ma mingeid erimeelsusi ei näe ja oma fraktsiooni nimel võin toetust avaldada. nüüd äh, kolm teemat, mille osas, äh, mis vajaksid täiendamist. esiteks meil on vaja jõuda teist tüüpi äh, publikuni selle programmiga, eriti noorteni, kes äh, ei ole eriti kaasatud ja meil on vaja loobuda veidi sellist iganenud äh, lähenemisest, kõigest sellest, mis minu arvates ei ole piisavalt ajakohane ja lisaks sellele on meil vaja kogemusi jagada uue publikuga ja uued, kasutada uusi formaate. mis puudutab menetluse lihtsustamist, see ei puuduta mitte ainult seda programmi, aga see on ka laiem teema ja süsteem on liiga bürokraatlik. ja kui ma nüüd õigesti sain põhimõttest aru, siis on vaja kirja panna ennast kusagil koduleheküljel, siis saab mingisuguse numbri ja siis saab äh, need blanketid, mida täita ja nii edasi ja, ja ja see nii-öelda kirjapanemine on justkui menetluse alustamine. ma mõistan seda põhimõtteliselt, aga kui see on liiga kohmakas ja, ja, ja see ei mõjuta üldsegi kuidagi nende käsitlemisaega, siis minu arvates peaks seda arvesse võtma, nii et äh, lõppude lõpuks äh, siin on teatud äh, paradoks, edulugusid on väga vähe, see programm, mis iseenesest on väga positiivne ja väga hea mainega, selles osas on väga palju pettunuid ja tegemist on justkui sellise allakäiguspiraaliga, mis selle kaasneb. lisaks sellele on vaja rohkem vahendeid ja neid on vaja, vabandust, kui otsekohaselt ütlen, siis tõesti nende projektide puhul, mida on vaja toetada prioriteetides, kas tegemist on mõttekodadega, äh, eravahendite ja muude struktuuridega, kellel on äh, keerulisem rahastust saada, kuidas lahendada see tasakaal suurte ja väikeste tegijate vahel võib-olla oleks vaja siin leida uusi lahendusi ja lõpetuseks ja lisaks äh, siseriikliku rahastuse pidev vähenemine vajab samuti tõstatamist. mul on selle kohta endal ka infot, kui sa seda täpsemalt tahad ja lõpuks peab küsima ka, kas need kontaktpunktid äh, võiksid olla aktiivsemad kohalikul tasandil ja teavet jagada. tundub, et siin oli päris palju ettepanekuid, aga ma arvan, et üheskoos saame me hakkama, aitäh. Grazie Silvi e ora la parola kolleeg Liuer. suur tänu, Silvi ja härra Luuer, palun. suur tänu. ECR-i fraktsioon on üldiselt raport äh, selle kodanike Euroopa programmi realiseerumise kohta skeptiline. mina siin olen fraktsiooni kõneisikuks ja ütlen, et eriti Ühendkuningriigi kui Euroopa Liidust lahkuva äh, liikmesriigi nimel võin ma öelda, et meil on siiski sellest nägemus ja siin ma esindan rohkem kui seitsekümmend viitkümmet, seitsekümmet inimest, kuna meil on selline üleminekuaeg praegu käes. kõigepealt me muidugi tervitame eh, seda eh, raportit eh, programmi elluviimise kohta, sest see annab meile võimalust, võimaluse hinnata seda, kui edukas programm on olnud. meie fraktsioonil on aga oma reservatsioonid. näiteks see, et et öeldakse, et tegemist oleks justkui sellise kuulamisharjutusega või kriitilise mõtlemise võimalusega ja et samal ajal sellega mõistab, mõistetakse hukka euroskeptitsism ja Brexit. kolleegid minu fraktsioonist mõtlevad selle üle, et kas kunagi ka sellised euroskeptitsismi vastased mõtted saavad kunagi ka seadusandlikeks aktideks. et need mõtted, mis ei poolda järjest lähenevat Euroopa Liitu, et, et kas nendele tuleb kuidagi vastu seista, mina ütleksin, et tegemist on täpselt sama väärtuslike äh, Äh, seisukohtadega kui kõik teised seisukohad ja sellepärast neid ei tuleks kuidagi parandama hakata. ECR usub, et äh, Erasmus plussiga võrreldes ei ole vaja samal määral seda programmi rahastada, sest Erasmus pluss on juba päris palju ära teinud ja lõpetuseks eh, see eduprotsent, ainult kuus protsenti selle programmi puhul on midagi sellist, eh, millega tuleb tegeleda, kui seda programmi edasi rahastada. kas asi on selles, et programm on liiga abstraktne või protsessid on liiga keerulised, eh, tuleb igatahes välja selgitada, milles probleem on ja sellega tegeleda. selles seisnebki rakendusaruande väärtus, me tervitame seda aruannet ja äh, sellised olid meie mõtted, suur tänu! Santiago Ferras äh,, palun variraportöörina. suur tänu, proua esimees soovin tänada raportööri ja teda õnnitleda äh, raporti eest ja ka selle eest, et te olete olnud valmis kõikide variraportööridega koostööd tegema. meie oleme samuti seisukohal, et programmi eelarvet on vaja kasvatada ja ma arvan, et see just praegu on see õige aeg, arvestades kõiki asjaolusid. ma arvan, et viimastel aastatel on komisjonis vähem inimesi selle teemaga tegelenud. ehk siis vaja on suurendada mitte ainult äh, eelarvet, aga ka kogu meeskonda. vaadake, kuidas äh, Euroopas äh, tõstavad pead äärmuslased nii vasakul kui paremal, samuti Brexiti tulemuse järel tuleb rõhutada seda, mida tegelikult tähendab see, et ollakse Euroopa kodanik kui seistakse silmitsi kriisiga, siis inimesed tavaliselt pöörduvad oma riigi, oma perekondade, selliste asjade poole, mis neile kõige tuttavamad on, aga me ei peaks niimoodi toimima, me ei peaks äh, kõikidele teistele uksi sulgema, vaid vastupidi, peaks tegema tööd rohkema Euroopa nimel. Äh, programmi juurdepääsetavus ja kommunikatsioon on viimastel aastatel paranenud aga sellest programmist on vaja rohkem rääkida. võib-olla oleks hea mõte äh, pakkuda rohkem teavet väiksematele gruppidele, kellel ei ole nii palju vahendeid, et neil oleks rohkem teavet ja et neil oleks ka suurem, parem juurdepääs programmile, sest pro-, programm peaks puudutama rohkemaid inimesi. samuti ma arvan, et tuleks luua mingisugune mehhanism ähm, koostööks äh, võrkude loomiseks, projektide jagamiseks erinevate organisatsioonide vahel, kes selles programmis kaasa löövad. ja lõpetuseks mul on ka üks võib-olla isiklik reservatsioon, mis puudustab, mis puudutab toetuseid. ma arvan, et parem on anda toetusi spetsiifilistele projektidele, millel on konkreetne eesmärk, selle asemel, et lihtsalt tegevuskulusid hüvitada. vastasel juhul oleks raske seda teemat kontrollida. suuresti sõltub see komisjoni poolt kättesaadavaks tehtud rahalistest vahenditest, see on üks selline programm, mis sõltub niimoodi rahastusest, ja ma arvan, et rahastust tuleks anda just konkreetsetele projektidele, mitte lihtsalt tegevuskulude hüvitamiseks samuti on mõningaid probleeme, mille puhul tuleks koostööd teha teiste äh, organisatsioonidega. raha on näiteks antud äh, spetsiifilistele projektidele ja ma arvan, et äh, ka siin sobiks selline lähenemine, sest kui me räägime mingitest teenustest, siis millegipärast saavad need samad ettevõtted kogu aeg neid samu toetusi. nüüd kolleeg Maltese, palun Grazie, president, anch'io mi congratulo con le. suur tänu. ka mina õnnitleksin raportööri. ma arvan, et raport on väga hea ja meie toetame seda. Ehm, siin on palju räägitud parlamendi rollist, mis tähendab, et ma ei hakka neid üle kordama. aga kui võiksin keskenduda eelarvele me ju teame, et tavaliselt Euroopa Liidu kultuuriprogrammid on alarahastatud. me küsime rohkem raha ja tavaliselt saame võib-olla väga väikese eelarve kasvu ja seda põhjendatakse, et noh, väike kasv on parem kui mitte midagi. aga see siiski ei toimi. kultuuriprogrammide puhul võib tegelikult olla selline paradoksaalne mõju. Itaalia kultuuriministeerium avaldas raporti kultuuripärandi kohta. see oli nii alarahastatud, et see oli väga halb. ning meie kultuuriminister maalis olukorrast äh, halvema pildi kui näiteks Saksa turistid. aga alarahastus on nii suur. ja me näeme ka siin seda paradoksaalset mõju. kui me räägime sellest, et Euroopa Liidu kodaniku kohta äh, kulutataks kolmkümmend senti, kui me tahame, nii tähtsa teema puhul jõuda Euroopa kodanikele lähemale. kui me nii vähe panustame, siis esimese asjana inimesed ju ei usu üldse Euroopa kodakondsusesse. ja praktikas tähendaks see seda, et ähm, meilt nõutaks programmi, mille eesmärk oleks äh, vähendada bürokraatiat aga, aga üheksakümne kuuel protsendil juhtudest me lööme lihtsalt inimeste ees ukse kinni. kui rahastust on tõesti nii vähe, kui need numbrid on tõesed, siis me peaksime äkki ka need sada kaheksakümmend miljonit kokku hoidma. sest et muidu me loome negatiivsema mõju teile konsideratsioone. Eh, jah, see on midagi, mida kindlasti silmas pidada. proua Sõdrov, palun. suur tänu, proua esimees. avaldan tänu selle raporti eest milles on välja toodud, et programmi on vaja paremini hinnata. ning loomulikult nüüd see edukuse määr võib tõesti negatiivselt mõjutada teisi potentsiaalseid kaasalööjaid. mul on küsimus või pigem ettepanek. äkki peaks selles raportis ka toetama eh, tegevusi kogukondade ja linnade tasandil, sellepärast et eh, me toetame sellisel tasandil toimuvat partnerlust, aga äh, ma ei näe seda kusagil raportis. ma esitan selle kohta muudatusettepaneku, milles ma pakun välja selle, et toetataks koostööd Euroopa partnerlinnade vahel. oleme näinud väga positiivseid häid kogemusi niimoodi ehitatakse sildu kodanike vahel, kes on erinevatest Euroopa riikidest. ja ma arvan, et tegemist on väga spetsiifilise panusega eh, Euroopa kodanikuks olemise juures. see on pikaajaline ülesanne ma räägin siin pikaajalistest partnerlustest, mitte lihtsalt sellistest ad hoc lahendustest, ehk siis ma soovin seda äh, toetada ja et see oleks raportis välja toodud, aitäh! suur tänu, äh, Helga Trüppel, palun! suur tänu, äh, ma arvan, et see on väga hästi struktureeritud ja hea raport, tänan selle eest alustaksin aluslepingutest, sest aluslepingutes on kirjas, et Euroopa Liit seisneb liikmesriikide ja kodanike liidus. ja ma arvan, et see programm on nii tähtis, nii väärtuslik sellepärast, et see annab just inimestele, kodanikele selle võimaluse koos töötada ja leida ühiseid seisukohti Äh, kui vaadata seda esimest äh, tegevussuunda, siis see on seotud ajaloolise mäluga. ja inimestel peab olema võimalus koos töötada selle kallal, et selgitada välja, mis on Euroopa ajalugu, sest et liikmesriigiti käsitletakse seda erinevalt. ja selle kallal töötades, selle kohta ühist mõistmist luues, äh, panustaksime me kindlasti Euroopa mõistmisesse ja Euroopa tulevikku. teine tegevussuund on seotud demokraatliku kaasatuse ja kodaniku osalusega, siin on näiteks sõpruslinnade teema välja toodud, linnade võrgustikud ja kodanikuühiskonna projektid. on väga oluline, et projekt jõuaks nii-öelda koha peale kohale ja annaks inimestele võimaluse projektis kaasa lüüa kui tekib küsitavus selle suhtes, et kas Euroopa Liit on hea või vajalik, selle poolest ongi seda projekti just nii väga vaja. rohelistena oleme me väga pühendunud sellele projektile, sest arvame, et tegemist on hea vahendiga anda inimestele võimalus äh, üheskoos kokku tulla, teha koostööd äh, nii Euroopa Liidu oleviku kui ka tuleviku teemadel. Ehm, ja kõik teie peale ECR-i esindaja äh, ütlesite ka seda välja ja ka mina ütlen välja, et me soovime eelarve suurendamist, sest kui me tahame kodanike heaks rohkem ära teha, siis see on naeruväärne, äh, kui vähe meil siin rahastust on, kindlasti on rohkem raha vaja. Äh, samuti üks soovitus äh, mille sooviksin välja tuua, on kodanike algatus, sest seni on see olnud just Kodanike Euroopa programmist rahastatud. see on oluline, sest et ähm, see on seotud kodanike kaasatusega. aga kuna meil on ähm, rahastus nii madal, siis tuleks see võib-olla programmist välja arvata. aga parem oleks ju see, kui meil oleks suurem eelarve selleks, et kodanike algatus võiks olla ka osa sellest programmist, sest et on poliitilised põhjused, et need oleksid üheskoos. aga tõesti on tarvis tõelist, tõelisi edusamme eelarve valdkonnas, sest vastasel juhul eh, kodanike algatus mõjutab negatiivselt teisi programme ja seda me kindlasti ei tahaks. suur tänu! Grazie Helga eh,, vorrei eh, dare suur tänu, Helga! annan sõna komisjonile. härra George Artis on siin komisjonil äh,, DG Home'ist samuti ma soovin välja tuua, et nende rahasummade kohta olen ka mina nõus, et need ei ole piisavad. et need on isegi langenud võrreldes eelmise aastaga. ja siis veel üks mõte, et kas te arvate, et kui vahendeid on ebapiisavalt ja on olemas äh, kolm tegevussuunda või vabandust, kolme eelarverida, et kas eh, see tuleks äkki ümber mõtestada, et meil on kolm eelarverida, juhul kui me programmi kaheks suunaks jaotame. et kas tekib probleeme õigusliku alusega, mida arvab komisjon, et mis oleks kõige parem õiguslik alus, lähtudes eh, artiklist kolmkümmend viis lõige kaks, nagu te juba ütlesite, komisjon, palun. suur aitäh, kena, et te mulle sõna andsite. ma tahaksin teid tõesti tänada selle raporti eest, mis on tõepoolest ekstraklassist, on suunatud tulevikku ja aitab meid juba täna, samas ma tahaksin viidata sellele, et komisjon kavatseb läbi viia ka vahearuande selleks, et selle tulemused avaldatakse järgmise aasta kevadel ja neid arutatakse nõukogu istungil. see on esimene kord, kus selline rakendusraport kodanikkonna suhtes leiab niisugust tähelepanu meie meelest on see silmapaistev koostöö tulem ja mul on väga hea meel, et juba varasel etapil alustasime koostööd selle raporti üle arvamuste vahetamise osas. ma olen kõigega selles dokumendis nõus, eeskätt muidugi ka sooviga suurendada selle programmile ette nähtud eelarvet ma ei saa rääkida küll eelarve eh, peadirektoraadi nimelt, kuid see mõistet, eh, kuid see soov on mulle mõistetav ja seda soov, soov toetab ka Hõõm peadirektoraat. me püüame alates kahe tuhande neljateistkümnendast aastast vahendeid, mis meil on käsutada, kasutada projektide rahastamiseks selleks, et halduskulud oleks võimalikult väikesed ja et rahalisi vahendeid oleks võimalik suunata eeskätt kodanike teavitamisele meil on tekkinud selles osas teatavaid raskusi, nii komisjon kui ka täitevametid ei ole täna siin kohal, aga me kõik kinnitan teile, et me soovime, et meie kommunikatsioon, suhtlus peaks olema senisest parem. me peame ka erinevaid protseduure tulevikus lihtsustama. kui te võrrelete seda programmi aastani kaks tuhat kolmteist ja selle programmiga, mis äh, käivitus kaks tuhat neliteist, siis te näete, et teatud arengud küll aset leidnud, kuid väga paljud formaalsed protseduurid, eriti suurte programmide puhul, on väga kohmakad ja tegelikult puhttehniliselt ei saa seda asja lihtsamaks teha, sest väikse programmi puhul neil on väga tore, et neil on oma andmepank, neil on asjast ülevaade ja nii edasi, aga suurte programmide puhul on selline globaalne lähenemine, kus osalejaid on väga palju, väga keeruline. seega on meil vaja parandada ja loodetavasti ka lihtsustada Äh, programmi ülesehitust ja selle elluviimist, mitte korraldada avalikke hankeid igal aastal, kui vähegi võimalik. ja me püüame kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal seada uued rajajooned, sõnastada paremini selleks, et taotluse esitajal oleks võimalik tõesti edu saavutada seega töötame positiivse lähenemise suunas. jah ähm,, nüüd teie küsimuste juurde. Teie programmis, nagu te isegi teate, on väga keeruline vahendeid jaotada, kuna tegemist on väga erinevate meedet-, meetmetega. Neil kõigil on eluõigus ja seega on väga raske võrrelda, kui palju peaks andma välja sõpruslinnadele, kui palju peaks toetama e, Euroopa suuri mõttekodasid, on olemas teatud konkurentsivõitlus loomulikult erinevate üksikute meetmete vahel. jah, see käib küll asja juurde, kuid me ootame ära vahehindamise tulemused me ei saa me programmiga teha midagi sajaprotsendiliselt uut, sest meie tegevuse aluseks olev finantsmäärus sätestab oma lisas ju ka seda, millised on eelarveprotsendi read üksikutele meetmetele, meetmete jaoks, sõpruslinnade jaoks, tsiviilühi-, kodanikuühiskonna jaoks Eh, toetused eh, erinevatele ettevõtetele ja nii edasi, seega me ei saa tõepoolest alati olla väga täpselt selle kuuskümmend, kakskümmend eh, ja nii edasi jaotuse juures, aga ma arvan, et teatud muudatused on siinkohal siiski võimalikud ja me praegu valmistame ette juba neid sisulisi muudatusi eh, pärast aastat kaks tuhat kakskümmend eh, järgnevaks programmiperioodiks. me tegutseme eh, Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel kolmsada viiskümmend, mis peab meil võimaldama ja seda ma tahaksin kõigile veel kord meenutada, mis peab meil võimalda eh, lahendada kõik juriidilised küsimused parlamendi, komisjoni ja nõukogu juriidiliste teenistustega selleks et leida järgmisel programmiperioodiks senisest sobivam õiguslik alus. sest artikkel kolm viis kolm seda alati ei võimalda. antud hetkel ma midagi täiendavalt öelda ei saa ega suuda me peame ära ootama vahehindamise tulemused, me esitame selle kohta aasta pärast raporti ja kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal esitame teatise nende orientiiridega, mis peab, mille, millest lähtutakse programmi perioodil pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. suur tänu selle seisukohaavalduse eest. nüüd ma tean, et mõned meie nõudmised äh, seoses uue programmiga õiguslik alus ja nii edasi on käsitlemisel ja loodetavasti eh, jõuame tulemusteni ja härra proua Jimenez Barba, meil on ainult äh, paar minutit aega. viis minutit, teen äh, väga kiiresti. jah, tõesti, kui õiguslikku alust on vaja täiendada, siis äh, on vaja seda teha, parlamendi rolli on vaja täpsustada. komisjon rääkis menetlustest ma tahaksin omalt poolt öelda, et meil on olnud mitmeid kohtumisi erinevate organisatsioonidega ja kõige positiivsemalt on nad suhtunud sellesse, kui lihtne on juurdepääs programmile. minu arvates on väga huvitav see, mida ütlesid madala osalemise kohta äh, riiklike asutuste poolt. meil on kindlasti vaja koostööd äh, selles osas tihendada kolleeg viitas mõnedele punktidele, jah, see programm on euroskeptitsismi vastu võitlev ja, ja on arusaadav, et see kõigile ei meeldi, aga võib-olla see omakorda näitab, et äh, tegemist on hea programmiga, millel on vaja rohkem ressursse see ei ole mingi, kuidagi Euroopa vastane, pigem võimaldab meil arutada seda, mis äh, parasjagu toimumas on ja me peame huvi Euroopa Liidu osas äh, toetama. lisaks räägiti sellest, mis äh, on tihti kõneaineks olnud seoses selle programmiga, mis puudutab tegevuskulude katmist ja projektikulusid, see on arutelu, mis meil toimub, me tahaksime, et kõik oleks nii tasakaalustatud kui võimalik ja loomulikult tahame me, et oleks kasutusele võetud meetmed selleks, et programmi toimimist parendada. Äh, kolleegil oli õigus ka selles osas, äh, mis puudutab rahastamise vähesust, äh, mis paljudele tekitab tõsist frustratsiooni, kellel on projektid, aga kes näevad, et nad ei, neil ei õnnestu midagi saavutada ja loomulikult äh, tähendab see seda, et, et see kuidagi ei julgusta neid osalema üheksakümmend protsenti äh, taotlejatest tulevad väikestest äh, piirkondadest. linnade teemast on äh, väga palju räägitud, ka mina rääkisin sellest. näiteks linnade partnerlused, koostööprojektid tundub, et see on justkui ebaoluline teema, aga tegelikult me ei tea, kuidas see toimib, sest see on selle programmi üks olulisemaid as-, aspekte, see, et kohaliku tasandi ametivõimud on ju need, kes on selle aluseks, see on see, kust pühendumus Euroopale tuleneb. see, mida ütles kolleeg Treuffel seoses äh, mäluga prantslased on öelnud, et prantsuse ja saksa äh, õpikutes on äh, sõjalugu täiesti erinevalt räägitud, niikaua kui see nii on, ei ole meil võimalik mingisugust ühist Euroopa lähenemist ja see ongi see baas, millest me räägime. me peame oma ühist ajalugu rõhutama seda, mis meid ühendab, mitte seda, mis äh, meid eristab. ja ma arvan, et selles ongi küsimus kodanike algatuse teema loomulikult on seotud äh, madala rahastusega, vaatame, kuidas seda on võimalik rahast- äh,, muuta, sest see on väga oluline, aitäh ka komisjonile äh, nende sõnade eest, aitäh kõigile. ja loomulikult olen valmis ära kuulama teie ettepanekud, muudatusettepanekud ja kõiki arutelus. aitäh äh, selle eest, et kokkuvõtte tegite. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on detsembris ja hääletusele läheb see jaanuaris. aitäh kõigile ja kohtume uuesti kell kolm. meil toimub avalik kuulamine, ülikoolid ning ettevõtluse innovatsiooni arendamine ja loodetavasti teie ja kõik teised tulevad kohale. aitäh!